Ladies and gentlemen. mu daamid ja härrad, tere hommikust. Good morning. I know we've got. tere hommikust, meil on pikk hääletusnimekiri ja pikk päevakord läbi võtta. ja seal on ka keerulisi küsimusi, mida tuleb arutada ja seda silmas pidades ja pühapäevast intsidenti äh, silmas pidades me alustame oma koosolekut mälestusminutiga, mälestamaks neid, kes kaotasid nädalavahetusel oma elu ja hiljuti Euroopas. ja oleme hetk vaikselt, mõtleme selle üle. Thank you. And I am sure we all send. ja ma olen kindel, et me kõik saadame oma kaastundavaldused kannatanute perekondadele. esimene päevakorrapunkt täna hommikul on väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisel lubamisel avaldada prospekt. ja hakkame kohe hääletama. kõigepealt muudatusettepanek kolm ja nelikümmend kolm, mis olid endised, kes on poolt, vastu. kontrollime üle kolm ja nelikümmend kaks. vastu võetud. ja nüüd äh, kolmas, teine osa, kes poolt, vastu teine osa muudatusettepanekul kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli ja viis, kes poolt, nelikümmend viis ka, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, viis, esimene osa, poolt, vastu oi, see langeb ära, vabandust. viies esimene osa poolt, vastu, erapooletud, langeb ära. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kuus poolt, vastu, võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üks on lingvistiline kompromiss C poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, esimene osa nüüd teine osa. lisada sõnad või vääringus vähemalt sada tuhat, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa oli see nüüd kuuskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime üle passed. vastu võetud kuuskümmend kolm. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neliteist poolt, vastu, erapoolet, vastu võetud, viisteist poolt, vastu. kontrollime üle. Passed vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm po-, vabandust, kompromiss F enne poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud no,, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt. ei, kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle Äh, taga lükatud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss hash poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu erapooletud, kontrollime üle. vastu võetud sada kolm poolt, vastu kontrollime üle. vastu võetud sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis osade kaupa, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud va, tagasi lükatud, esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt,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 tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja arvamus tervikuna hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? on vastu võetud. suur tänu kõigile, kes kõva tööd tegid selle kallal ja mis sest, et kõik ei olnud ühehäälne, ometi palju oli üksmeelt mõnede selle teksti osade suhtes. So the next item... nii, järgmine päevakorrapunkt on meetmed, mis peavad tagama võrgu ja infoturbe ühtlaselt kõrge taseme Euroopa Liidus teisele lugemisele esitatava soovituse projekti vastuvõtmine ja me peame hääletama elektrooniliselt. nii et palun. NIS üle hääletame kes on veel hääletamata? nii, kolmkümmend kolm poolt, üks vastu, meie õnnitlused Andreasele. ja nüüd läheb see täiskogu ette. kontrollime üle, kas keegi tahab muudatusettepanekut teha veel ka täiskogul. igatahes meie õnnitlused raportööril ja järgmine on volitus kolmepoolseteks läbirääkimiseks kahe tuhande seitsmenda, seitsmeteistkümnenda aasta eelarve Jaak Onsaari raportiga on tegemist, esimene muudatus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kompromiss, kontrollime üle, kontrollime üle falls. tagasi lükatud, aitäh. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd arvamuse üle hääletame tervikuna. Thank you very much. suur tänu, vastu võetud. suure enamusega. suur tänu Liisale I know. Can I <laughs> Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Prego. jätkame komisjoni tööga. ma palun natuke vähem müra teha ja me läheme nüüd direktiivi ettepanekute juurde üheksakümmend üks neli seitse seitse, mis puudutab relvade omandamise ja valduse kontrolli. Vicky Ford, meie esinaine, on raportööriks ja täna me arutame kompromissettepanekuid. terve rida muudatusettepanekuid on tulnud, neid on kokku olnud nelisada seitsekümmend kaheksa, ka vabandust, kaheksasada nelikümmend seitse ja kokku üheksasada kolm, kui me võtame siia teised komisjonid nagu libe ka arvesse. ja nüüd ma annangi kohe sõna meie raportöörile oma seisukohtade eh, avaldamiseks ja siis saavad sõna variraportöörid ja teised eh, komisjoni liikmed, kes sõna soovivad ja komisjon, aga nüüd palun, proua Ford. suur tänu ma tean, et väga paljud jälgivad seda koosolekut väljaspool meie koosolekusaali. meil on olnud kõigil väga palju äh, suhtlust äh, erinevate kodanikega, kes äh, tunnevad suurt huvi selle teema vastu. nii et tuletaksin inimestele meelde, miks me selle teemaga täna tegeleme. meil on Euroopa ühine tulirelvade õigusraamistik olnud paigas juba üle kahekümne aasta ja pärast Pariisi terrorirünnakut äh, tuli selgelt välja, et äh, see äh, õigusraamistik on puudulik, mis iseäranis, mis, mis puudutab õppelaskemoona kasutajate kaugpadrunitega, äh, kaugpadrunid kasutavaid relvasid ja seetõttu komisjon on teinud ettepaneku uute õigusaktide kohta, me tahame lünkasid täita, äh, oma õigusaktid üle vaadata, aga komisjoni esimene sõnastus oli väga viletsa sõnastustega, sõnastusega ja sellega oleksid tulnud kaasa mitmed ebasoovitavad äh, tagajärjed täiesti seadus, õi-, ametlikele relvaomanikele. ma tahaksin tänada kolleege paljude muudatusettepanekute eest, meie komisjonis oli üle kaheksasaja muudatusettepaneku, nagu ma juba ütlesin, ja nüüd räägiksin natuke täpsemalt sellest, kuidas minu arvates tuleks kompromissi üles ehitada rääkisime sellest, kuidas minu arvates võiks kompromisse esitada ja kuidas nende üle hääletada. ja suur tänu ka erinevatele äh, Äh, fraktsioonidele, kes on esitanud kirjalikke kommentaare nende kompromisside kohta. kõigepealt, mis puudutab äh, paukpadrunitega relvasid, siis, siis on väga tähtis teema ja suur enamus toetab seda lähenemist, et äh, kui tegemist on tulirelvadega, mis on muudetud paukpadrunitega tulistatavateks tulirelvadeks, neid tuleks käsitleda kui tavalisi tulirelvi, mida siis kasutavad tavalaskemoona ja neid saab müüa ainult selleks volitatud isiku kaudu me ei tahaks, äh, me tahaksime kanda teiseks hoolt selle eest, et inimestele, kes on, kujutavad endale või teistele ohtu, ei saaks anda volitust relva kandmiseks ega relva omamiseks ja seetõttu igas relvas peaks olema paigas, igas riigis peaks olema paigas asjakohane süsteem. teen ettepaneku, et riigid saavad ise otsustada selle üle, kas nad äh, tahavad äh, alalist süsteemi või ajutist süsteemi. ja siis toimub hääletus, kas see süsteem peaks hõlmama ka arstlikku läbivaatust või mitte. kui inimesele ei anta luba ühes riigis, siis teiste riikide ametivõimud peaksid saama äh, selle relva äh, loa andmisest keeldumise kohta infot saama kergesti ametivõimudel peaks olema väga kerge sellekohast infot omandada ja seetõttu teeme ettepaneku, et infovahetust tuleks parandada kohe kõvasti. Äh, süsteem peaks olema kas automaatne või peaksid olema paigas kontaktpunktid see muudaks kogu Euroopa süsteemi kindlasti tugevamaks, äh, kui infovahetus oleks parem. me oleme ühel meelel ka selles osas, et me peame sisse tooma turvalise relvade hoidmise tingimused ja ka tagatised, igas riigis on juba põhimõtted paigas. Euroopa tasandile selliste eeskirjade toomine äh, paistab olevat parlamendile äärmiselt mettmööda. Äh, tegin uue ettepaneku relvade märgistamise sõnastuse kohta märgistamine peaks puudutama äh, kas kokku pandud relvasid või, äh, või juhul, kui relva osa müüakse eraldi, siis tuleks märgistada seda eraldi osa. peame kandma hoolt selle eest, et õigusakt, mille vastu võtame, on praktiliselt teostatav ning äh, kui on tegemist väga väikese relvaosaga, siis peab olema märgistamine endiselt ka praktiliselt teostatav. siis samuti relva vahendajad ja kauplejad, need, äh, nende äh, sõnastust on parandatud äh, identiteedi, isikusamasuse tuvastamine ja kinnitamine, mis puudutab muuseumi ja kultuuriasutusi, kus on ajalooliste relvade kollektsioone, siis selles küsimuses peaksime me hääletama kõigepealt selle üle, kas muuseumid tuleks üldse võtta kohaldamisalast välja, praegusel hetkel nad on kohaldamisalast väljas ja kõigepealt hääletame siis selle üle, kas see äh, kohaldamisalast väljajätmine peaks jätkuma ka tulevikus, kui äh, otsustame selle lõpetada, siis peaksime hääletama selle üle, et kas liikmesriigid peaksid väljastama load liikmesriigi tasandil muuseumitele äh, eraldi load. Äh, nii et äh, kaks hääletust toimub ja liikmesriigid peavad kandma loomulikult hoolt siis selle üle, et kui antakse relvaload muuseumitele, eraldi load, siis peavad olema relvad korralikult ho hoitud ja kaitstud. liikmesriikidel on võimalus anda erandeid niisiis muuseumitele, see on väga oluline see on väga oluline sellistele äh, organisatsioonidele nagu äh, ballistilised eksperdid, äh, tootjad ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. ma teen muudatusettepanekuid selle kohta, et liikmesriigid saavad ka tulevikus anda erandeid kategooria A kohta, artikkel kuus erandist räägime siis. see sõnastus on meie poolt nüüd natukene selgem kui esialgne sõnastus. mis puudutab riigikaitse eesmärki, siis riigikaitsme eesmärgist lähtuvalt on väga oluline, et liikmesriikide äh, sõjalisi ning äh, riigikaitselisi äh, eesmärke ei, ei õõnestataks, aktiveerimise, relvade kasutuskõlbla, kõlbmatuks muutmise standardid muud, muudatusettepanekud, neid on palju, need on väga tehnilised. Nende, meie eesmärgiks on see, et tulirelva koheldakse ainult kasutuskõlbmatuna siis, kui seda ei saa enam kasutuskõlblikuks, laskekõlblikuks tulirelvaks tagasi muuta. vastasel korral ei ole relva kasutuskõlbmatuks muudetud. relv tuleb jäävalt kasutuskõlbmatuks muuta esimeses äh, laskekõlbmatuks muutmise määruse äh, projektis, äh, mida liikmesriigid käsitlesid novembrikuus, oli mitmeid probleeme rakendustasandil seetõttu, et keelekasutus oli ebaselge ning seetõttu tegime rakendusmääruse kohta oma parandusettepanekud ja kui me nüüd ära hääletame, kui me jõuame kolmepoolsete läbirääkimisteni, on, on liikmesriigid juba vastu võtnud oma äh, muudatused äh, rakendusmäärusesse, siis me saame nendest muudatusettepanekutest loobuda, kui see on vajalik. liikmesriigid ja töörühmad juba tegelevad sellega, ma tean seda, aga me peame siiski ka omalt poolt seisukohad selgeks saama. selle määruse puhul on väga palju tehnilisi küsimusi, mis ei ole veel selged ja mõnedest, mõned nendest küsimustest on ka julgeolekulise iseloomuga oleme teinud ka äh, ettepanekud äh, laskekõlbmatuks muutmise standardite, praeguste standardite ülevaatamise äh, kui liikmesriikidel on juba vastavad standardid, siis tuleks neid niiviisi ka tunnistada. mis puudutab kategooriaid A ja B, siis see on kõige vastuolulisem osa sellest ettepanekust. minu ettepanek oleks et me peaksime siin demokraatia häält kuulama. meie liikmetel peaks olema võimalik hääletada igaühel äh, ükshaaval iga tulirelva äh, üle, mida soovitakse lisada keelatud tulirelvade kategooriasse. ja valitseb üldine üksmeel, et äh, komisjoni ette pandud artikkel A seitse ei ole rakendatav äh, ning ei ole õige lähenemine sellele, äh, kuidas otsustada, kas midagi on keelatud või mitte. me oleme siis Lähen nüüd tagasi B7 sõnastuse juurde ja tehtud on väga palju äh, sõnastuslikke ettepanekuid ka teiste kategooria A tulirelvade kohta. ka nõukogult on tulnud mõningad ettepanekud ja me arvame, et me peaksime hääletama nende asjade üle koos mõned liikmesriigid tunnevad tõsiselt muret automaatrelvade pärast, mis on mõõdetud ümber poolautomaatrelvadeks. kui need tulirelvad on keelatud nendes riikides, siis neid ei võib tekkida oht, et need relvad lähevad põranda alla, et need ei anta äh, üle ametivõimudele ning äh, tegelikult meie turvaolukord selle tulemusena mitte ei parane, vaid hoopis halveneb. esimene võimalus oleks äh, sellised relvad keelata, aga kui me otsustame mitte seda teha, siis äh, on tehtud ettepanek, et tuleks kehtestada äh, ümbermuutmise standardid, mille tulemusena relvad oleksid alaliselt ja jäävalt muudetud poolautomaatrelvadeks nõukogu rääkis sellest teemast eelmisel nädalal ja on, nad on teinud oma ettepaneku, neil on samuti kategooria A tulirelvad, mis puudutavad, mis, mis, kus ja nende puhul lähtutakse laskevõimest ja ma arvan, et me peaksime nendes küsimustes tõesti kõik äh, läbi hääletama ükshaaval, et meil oleks komisjoni selge seisukoht paigas, enne kui me nõukoguga läbi rääkima asume me ei ole esitanud veel põhjenduspunktide kohta kompromissmuudatusettepanekuid, sellepärast et need peaksid äh, kajastama meie kokkulepet äh, artiklite küsimuses, nii palju siis praegu äh, selle sõnastuse toht-, kohta ja kui me ka nüüd artiklitega ühele poole jõuame, siis räägime hiljem ka põhjenduspunktidest. suur tänu raportöörile nüüd annan sõna variraportööridele, kõigepealt variraportöörid Anna-Maria Kaagorotsa-Pilt, suur tänu äh, Vikile, äh, töö teiega oli nauditav ning äh, ma toetan kahel käel teie kompromisse. toetan ka teie praegust sõnavõttu tuletan aga teile meelde, millist, milline on selle teema taust. komisjon esitas oma ettepaneku, mis ei olnud hästi tasakaalus, oli proportsioonidest väljas ja ebapiisav. parlamendi äh, muudatusettepanekutega mm, siin komisjonis ja ka libe komisjonis oleme me suutnud demonstreerida, et parlament liigub õiges suunas. meie aitame teksti muuta paremaks, nii et äh, keskendutakse turvalisuse tõstmisele, terrorismivastasele võitlusele ning ei äh, üritata piirata inimeste vabadusi ning ning äh, võimet, äh, võimalust lihtsalt äh, spordist mõnu tunda me püüdsime, meil on aga samas, meie ees on võimalus õigusakti kaasaegsemaks muuta, infovahetus, registreerimine, info vahetamine õiguskaitseasutuste vahel, jälgitavuse parandamine ning märgistamise küsimus on kõik olulised teemad, mida tuli parandada selleks, et lünkasid täita. oma kompromissidega ei soovi me bürokraatia koormat suurendada, kui see pole hädavajalik eh, nende jaoks, eh, kellel on õiguspärane õi,, seaduspärane õigus tulirelva omada. juhul loomulikult, kui seda hoitakse turvaliselt, millest samuti rääkisime, me oleme selle eh, ja, ja mis puudutab äh, arstlikku läbivaatust, äh, siis äh, me ei tahaks süsteemi nende jaoks muuta, nende liikmesriikide jaoks muuta, kellel juba on arstliku läbivaatuse süsteem paigas, aga tahaksime teistele ühiseid eeskirju. sama puudutab viieaastast litsentsi, siin ei tahaks me midagi olemasolevat ja jõus olevat liikmesriikides muuta. mis puudutab e-kaubandust, siis me ei tahaks muuta elu raskeks nende inimeste jaoks, kes elavad kaugetes maapiirkondades, et neil oleks tulevikus raskem e-kaubanduse kaudu täiesti seaduslikult relva omada mis puudutab äh, liik-, riigikaitset, siis liikmesriikidel on erinevad kaitsestruktuurid, kasutatakse vabatahtlikku riigikaitset ja nii edasi ja nii edasi, mõningaid relvasid, millest me räägime, kasutatakse äh, kas äh, sõjaväelaste koolituseks või vabatahtliku kaitsejõudude relvastamiseks. mis puudutab üle kehtestamist, meie keht-, siis ma kustutaksin paragrahvi üks C, ja mis puudutab turvalist relvade säilitamist, siis loeksin ette selle lõike nii, nagu mina tahaksin, liikmesriigid peavad tagama, et riigid, kellel, inimesed on, kellel äh, on tulirelvad, äh, hoiavad äh, tulirelva olulisi osasid ning laskemoona, tagades risk, ohuga proportsionaalset turvalisuse taset, võttes arvesse tulirelva kategooriat ning omadusi artikkel üks, kaks ja äh, relvakaupmehed, äh, käsilaed, äh, käsilaadimine peaks olema, käsitsi laadimine peaks olema endiselt võimalik ka praktikas. mul on väikseid muudatusi ebaselgete sõnastuste kohta lähtudes meie leitmotiivist, tekst peab olema selgem, tagama suurema õiguskindluse, olema lihtsam mis puudutab äh, olulisi relvaosasid, siis me ei tahaks relva äh, äh, põhiosa, relva body kaasa võtta, sellesse me peaksime ÜRO protokollist lahkuma, lahtuma minu arvates. ja viimane kommentaar, lisade osa, Viki, sa mainisid juba seda, et poolautomaatrelvi ei tohiks keelustada lähtuvalt ja ei tohiks kasutada kriteeriumina lihtsalt sarnasust, see ei ole mingi kriteerium. ma arvan, et me ei peaks kategooriat A7 sisse tooma, sellepärast et kaliibri ja diameetri reguleerimine Euroopa Liidu tasandil, kui lubate, oleks äh, liiga segane protsess ootan pikisilmi võimalust teha teiega koostööd, suur tänu kolleegidele, kes on äh, avaldanud mulle toetust, esitanud omapoolseid kommentaare, mis puudutab muuseume ja kollektsionääre, siis peaks tekst jääma selliseks, nagu see oli enne komisjoni ettepanekut, ehk siis muutmatuks ja äh, näen, ootan pikisilmi võimalust see tekst koos lõpuks, lõpuni valmis teha. suur tänu äh,, proua Koratsapilt äh,, härra Ferrati, palun. suur tänu, härra esimees ka mina tahaksin tänada omalt poolt Vikit äh, kogu tehtud töö eest, muudatusettepanekute väljatöötamise eest, teema on keeruline ning liikmesriikide on olukorrad väga erinevad. ning äh, ühisnimetaja leidmine äh, sellises olukorras on loomulikult suur ülesanne. meie fraktsioon saatis omapoolsed äh, kommentaarid, oma mõtted meie raportöörile ja teistele variraportööridele ja räägiksin praegu siis paari sõnaga mõningatest metodoloogilistest probleemidest selles töös. Äh, Viki saadetud tekstides, mõningates kompromissettepanekutes on tehtud alternatiivettepanekud ning esialgselt äh, võim-, esialgne tü-, töömeetod peaks olema, et me vaatame äh, erinevad tekstid ühiselt läbi ja kui äh, ei ole võimalik ühist nimetajat leida, siis peaksime äh, ühiselt kokku leppima, millise töö, tingim-, töömeetodi äh, me kasutusele võtame. see tuleks kokku leppida ennem, kui me otsustame mandaadi üle. see ei ole alati kerge protsess. ja ma arvan, et tegelikult meil on teatav probleem töömeetodiga seoses. paljude kompromisside puhul ütles raportöör meile, et ennem kui me hääletame kompromissi üle, hääletame nende asjade üle, mis on lõikes ära kustutatud, aga nii ei saa teha. me oleme püüelnud selle poole, et meie arvamused oleksid võimalikult sarnased. kui me jätame need osad ettepanekust välja, siis me võib-olla ei saa sünteesi enam teha. jääb ainult üle see, mis on järele jäänud võrreldes sellega, mis oli esialgne ettepanek sellega me võime küll nõus olla, kuid me ei pruugi seda äh, heaks kiita. ja kõige problemaatilisemalt äh, küsimused on võib-olla, äh, tulevad esile meie tekst, meie töö lõpus. kompromissidega seoses mina tõstataksin mõningad teemad mõned kompromissid on keerulisemad ja delikaatsemad kui teised. kõigepealt, mis puudutab arstlikku läbivaatust ning siis ma arvan, et esialg, et enne, kui antakse esimene relvaluba, tuleb kindlasti läbi viia läbivaatus. ja juurdepääsu läbi peaks olema kõikide jaoks ühesugune ei tahaks sellist olukorda, kus tulirelv võib lööda inimese kätte, kes ei äh, saa seda füüsiliselt ja, ja äh, vaimselt äh, nagu kord ja kohus kasutada, ka sportlasel peavad olema füüsilised ja vaimsed äh, eeldused paigas, ka laskesportlasel, ning ma tahaksin toetada seda muudatusettepanekut, kus me sellist lähenemist soovime või siis äh, võiks seda lahendamist äh, tulevikus parandada. teine kommentaar minu poolt, eks puudutab kaugmüüki. praegu on püüdu, puudu sellest, et äh, et puudub piisav kontroll üleandmise üle, me peame kandma hoolt selle üle, et tellitud tulirelv anti tõesti üle sellele inimesele, kes äh, selle tellis. vastasel korral võib tekkida olukord, kus tulirelvad kaugmüügi kaudu müüdavad tulirelvad hakkavad lihtsalt levima. ja see probleem tuleb lahendada, mis puudutab akustilisi äh, relvi ja hoiatus oli siis, sellest oleme juba palju rääkinud mm, ja ma ei hakkaks seda enam üksikasjalikult lahkama, kuid me peame lahenda, lähendama reservsõjaväelaste ning vabatahtlike äh, kaitseorganite äh, probleemid. Äh, kus seda teha, artikkel kuus minu arvates oleks sobiv koht. see oleks paremini kooskõlas Äh, probleemi olemusega kui artikkel kaks. ja jällegi muuseumid ja kollektsionäärid, muuseumid on äh, avalikud üksused, neil on kohustus äh, kaitsta hoi-, neid eksponente, mis neil on. ja mm, liikmesriikide relvaregistrid äh, aga, aga äh, aga igal juhul kõiki äh, muuseumidele kehtivaid põhimõtteid ei tohiks automaatselt laiendada kollektsionääridele. kollektsionäärid on eraisikud, kes otsustavad isiklikult koguda tulirelvasid, mitte muid Äh, objekte, aga nende tagatise määr äh, ei ole äh, võrdne muuseumite omaga. ja seetõttu ma leian, et tuleks täpsemalt määratleda, kes need kollektsionäärid on ja millistele tingimustele nad peavad vastama mõned kollektsionäärid ju kogu tulirelvasid, vaid hoopis vähem ohtlikke esemeid. ja siis lisaküsimus, väga tore on, kui on paigas äh, erinevad tingimused, äh, erinevad alternatiivid, äh, kompromissides on neid analüüsitud, aga me peame täpsemalt veel töötama kategooria C määratluste kallal oleme valmis omalt poolt rohkem tööd tegema selle kallal. siiani tehtud töö on äh, lähtunud õigest äh, lähenemisviisist ning äh, ausast soovist ühtlustada Äh, sama hoolikalt ja sama pühendunult teeme ka edaspidi tööd. suur tänu, härra Kohverati. Mr Chair uh,, first of all I would like to thank the raport. proua Tšarantsova, äh, kõigepealt suur tänu uh, raportöör Vicky Fordile töö eest selle teema vallas töö ei ole just kergete killast, teil on aga õnnestunud kõikide mureküsimusi arvesse võtta see näitab selgelt, et te oskate väga tähelepanelikult kuulata kodanike muresid ning väärite selle eest ära meie igakülgset kiitust. nagu te teate, komisjon võttis eelmisel nädalal vastu üldise lähenemisviisi komisjoni ettepaneku kohta. arutelud olid rasked ning tulemus ei ole kaugeltki eeskujulik meie ALDE fraktsiooni jaoks on olulised järgmised punktid. pärast seda, kui komisjon novembrikuus oma ettepaneku projekti esitas, oleme meie teinud ettepaneku äh, uute sätete kohta, mis kaasab massiviisilisi relvade ülevõtmist tsiviilisikustelt äh, see puudutab äh, uusi kategooriaid äh, poolautomaatsed relvad. komisjoni üldises lähenemisviisis toetati äh, Hollandi ettepanekut, äh, kus äh, komisjoni ettepanekut need relvad toetada, need relvad keelustada, leidis toetust. meil ei ole see vastuvõetav. pärast üldist lähenemisviisi vastuvõtmist sain, on tabanud meid Tšehhi kodanike ähm, meilide tulv, nad on väga selle vastu, meie peame äh, kandma hoolt siin komisjonis selle üle, et äh, et selliseid relvi ei keelustata. väga paljudes liikmesriikides, sealhulgas ka Tšehhi Vabariigis, äh, on saavutatud hea tasakaal julgeoleku mm, probleemide ning relva omanike õiguste vahel ja ma arvan, et me ei peaks hakkama seda tasakaalu siin torkima, otse vastupidi, me peaksime äh, arvesse võtma liikmesriikide erinevaid häid tavasid. Miki? Äh, sinu ettepanekus on mitmeid erinevaid ettepanekuid delikaatsete teemade kohta. mul on väga hea meel nende alternatiivide üle ja me saame nende alternatiivide üle ühiselt arutleda. meie seisukoht selles osas, mida tuleks keelustada ja mida mitte, peaks olema kindel ja selge sinu ettepanekus on palju häid kompromisse sellistes küsimustes nagu kaugmüük äh, interneti kaudu, määratlused, äh, laskekõlbmatuks muutmise menetlus, muuseumid, kollektsionäärid äh, ja nii edasi. suur tänu veel kord tehtud töö eest ning olen rõõmuga valmis edaspidi selle teema vallas samuti koostööd tegema. suur tänu, proua Tšarantsova! kuue fraktsioonil ei ole raportööri ja paistab, et keegi ei asenda meie raportööri siin praegusel hetkel. kas rohelised soovivad sõna? Pascal Durand. suur tänu, härra äh, esimees, mina kuue nimel ei räägi, ma ei ole nende volitusi selleks saanud, aga teen omalt poolt lühidalt, sellepärast et töö veel käib kompromissettepanekute kallal. suur tänu loomulikult Vikile, ma juba tänasin Vikit eelmine kord, kordan seda tänu veel kord. tegemist on ühe, ühega delikaatsematest teemadest meie ees sellel ametiajal ning püüame siis ühiselt selle kallal tööd teha. mina tahaksin meelde tuletada veel ühe korra, et tegemist on tähtsa teemaga tõsise teemaga ja sellega seoses, selle te,, sellise teemaga seoses ei tohiks äärmuslusele kalduda äh, ning ei tohiks ka reaalsuse, reaalsust silmist kaotada. Euroopa Parlamendil ei ole ei Vicky Fordi poolt ega ühega te-, ega teise parlamendiliikme poolt äh, näidatud äh, soovi brutaalselt äh, seada ohtu saavutatud tasakaal ning äh, ka keelud, keelustada poolautomaatsed relvad. ma ei näe sellist tahet kuskil ning äh, tuletaksin kõigile neile, kes meid emailidega uputavad, et vaadake reaalsust, mitte pilvelosse, see on olulisem. reaalsus on milline? reaalsus on selline, et Euroopa Komisjon tegi ettepaneku, oma ettepaneku, äh, mis ei olnud piisav. määratlused polnud piisavad, kõik siin juba ütlesid seda, näiteks äh, poolautomaatsete tulirelvade keelustamine äh, sarnasuse alusel automaatsete relvadega. see on ju võimatu, seda on võimatu praktikas ellu rakendada. ja Euroopa Parlament on siin härjal sarvist haaranud, öelnud, et see ei ole objektiivne kriteerium katsugem siis leida mõned kriteeriumi, objektiivsemad kriteeriumid ja küll me jõuame selleni. suur tänu, Viki, sulle tehtud töö eest, teen väga lühidalt, sellepärast et eks meil ole ka teisi koosolekuid, kus sellest teemast räägime, aga mõned kommentaarid siiski roheliste nimel meie arvamusi oluliste osade, olulistes osades on arvesse võetud, nii et äh, nüüd räägime pigem üksikasjadest seal edasi ning ähm, püüame vaadata ühiselt, äh, kuidas me leiame ühise nimetaja. näiteks äh, arstliku läbivaatuse küsimuses. me ei taha siin, et Euroopa hakkaks arstliku läbivaatuse äh, äh, Äh, tingimusi täpsemalt ette kirjutama. me peame lihtsalt uurima, mis liikmesriikides juba on ning äh, siis peaksime nõudma arstlikku läbivaatust lihtsalt kui sellist. see on normaalne lähemine. Äh, me võime ju nõuda, et inimesel, kes tahab relvaluba, oleks läbi viidud arstlik läbivaatus nii füüsiliselt kui psüühiliselt. ja siis ma arvan, et mis puudutab Äh, relvade säilitamist, relvade hoidmist, siis ma arvan, et kahe äh, säilituskoha kasutamine, äh, turvalises asutamiskoha kasutamine, näiteks laskemoon ühes kohas, tulirelv teises kohas on mõistlik lähenemisviis. aga selle kallal võime veel tööd teha. mis puudutab kaugmüüki, siis me tahaksime, et toimuks reaalne kontroll, tõhus kontroll, mitte ainult virtuaalne kontroll, peab oh, isikусamasus tuleb tuvastada reaalselt, et me teaksime, kes selle relva siiski ostab. mis puudutab äh, andmete registreerimist, siis olen endiselt veendunud, et relvade, relvaregistritel peaks olema, registritele peaks olema juurdepääs äh, volitatud asutustel, see on hea ettepanek, siis äh, Euroopa Äh, infovahetusplatvorme, äh, äh, millele saavad otse juurdeplaasi, juurdepääsu liikmesriikide ametivõimud selline platvorm võiks olla kasulik. muuseumide kollektsionäärid, Sergio Corferati juba rääkis sellest, olen täielikult temaga nõus ma arvan, et me peaksime siin tegema vahet muuseumitel, kes on äh, ju tegelikult äh, riigi kontrolli all olevad äh, organid, olgu nad siis eramuuseumid või avalikud muuseumid või riigimuuseumid, neid tuleb eristada kollektsionääridest, kes on hoopis teistsugused ning me oleme juba päris kaugele jõudnud, tegemist on väga tehnilise teemavaldkonnaga, nagu ma ütlesin, ma ei hakkaks liigsetesse üksikasjadesse lahkuma, ka relvakategooriate osas A kuus seitse puhul me samuti kindlasti jõuame lahenduseni, see lahendus peab olema võimalik. suur tänu teile, jätkame samuti teiega koostööd positiivses koostöövaimus, aitäh! aitäh, Türa! kolleeg Ivaskevitš järgmisena, palun. Na wstępie chciałbym podziękować pani. Aitäh! kõigepealt e, suur tänu ka raportöörile tehtud töö eest. see ettepanek on vastuoluline, sellepärast et siit on puudu mõjuhinnang. ja see ei aita asjale mitte kuidagi kaasa. nüüd me üritame vältida loomulikult selliseid tragöödiaid nagu terrorirünnakud, aga me tekitame kahju ka jahimeestele ja sportlastele ma nõustun lubade küsimuses. loomulikult ka tervisekontrollid. siin liikmesriikidel peaks olema teatud äh, autonoomia, ehk siis äh, variant üks on parem. me peame tagama, et me teame, millest me ikkagi räägime, kas need on neuroloogilised testid, psühholoogilised testid, me saime väga murelik, mure tekitavaid uudiseid, sellepärast et inimesed, kes kasut-, inimesed, kes kolivad, võib-olla nende puhul või liiguvad ringi, nende puhul võib-olla see kümneaastane periood oleks liiga hea, et ei tehtaks neid teste liiga sagedasti nüüd äh, teine teema, siin on meil kokkulepe raportööriga kompromissi osas ja me toetame pigem proua Kranasova ettepanekut. ma nõustun ka punktidega kolm ja neli. viiendas punktis tegelikult võiksime arutada originaalteksti üheksandas, mis puudutab paramilitaarrühmitusi, siin on kokkulepe olemas raportööriga. mis puudutab lisasid, siis lisa kaks punkt kaks, nõut-, nõustume B ja C-ga, mõlemad ettepanekud on meile vastuvõetavad. lisa üks, osa kaks, kategooria A kuus A see on väga keeruline, seda on keeruline jälgida. Need on osu, olulised relvaosad, lisa üks, osa kaks, kategooria A, kuus B. tulirelv keelustatakse, keelustatakse tulirelv, mida tavaliselt kasutatakse sportlaskmises. see ei peaks minu arvates küll kedagi kahjustama kuulasime ära eksperdid ja eksperdid ei näinud mitte mingit seoseid äh, relvade sisseviimisega, mis on seitse A ja seadusliku kauplemise peatamise osas. nii et äh, me ei ole nõus kõikide punktidega A7-sse tuleks kustutada. ja me ei ole nõus ka sellega, et äh, kaasatakse kakskümmend, kahekümne kahe kaliibrilised relvad eh, B-kategoorias. ma leian, et eh, teatud ettepanekud eh, kahjustavad Euroopas sportlaskmist ja kui neid muudatusi sisse ei viida, siis me ei saa seda ettepanekut toetada. suur tänu. nüüd saab sõna ENF. Merci beaucoup. suur tänu enne kui ma hakkan rääkima teemast endast, tahaksin öelda, et äh, me alustasime oma tänast koosolekut äh, Euroopas äh, hukkunud inimeste mälestamisega. ma tahaksin avaldada viha eile Prantsusmaad tabanud terrorirünnaku tõttu ning avaldame kaastunnet kõikidele peredele politsei eile õhtul tapetud äh, politseinike perekondadele, äh, radikaalsete, kes, radikaalsete islamlaste relvade läbi eluga hüvasti pidid jätma. aga nüüd äh, tänase teema juurde. teen lühidalt. lugupeetud proua esimees, minu fraktsiooni muudatusettepanekutest tuleks esile, mõned asjad on võetud juba kompromissidesse üle, aga mõned teemad, mida tahaksin, millest tahaksime veel rääkida, esitan ettepanekuid ka pärast kirjalikult emaili teile äh, akustilised hoiatus- ning signaalrelvad, meil oli kolm muudatusettepanekut, äh, mis läksid kompromissi ja me tahaksime need kompromissist välja võtta. ning äh, mis puudutab muuseumi ja kollektsionäärid, siis äh, sooviksin samuti meie muudatusettepaneku kuussada kuusteist tühistada. seal on nõutud, et kollektsionäärid jääksid selle muuseumi, selle äh, määruse kohaldamisalast välja ja mis puudutab äh, äh, äh, lisa A teist osa. probleem on inglisekeelse tõlkega, ütleb esimees, oodake korraks, kas kõik on korras. tahtsin kontrollida, kas te võtate oma muudatusettepanekud tagasi, sest tõlge ütles, et eh, tahtsid muudatusettepanekud ära võtta Euh, äh, ma ei taha muudatusettepanekuid kui selliseid tagasi võtta, ma tahan nad lihtsalt kompromissist välja võtta, kompromissidest tahaksin need välja võtta. Les... ma teen kõikidest muudatusettepanekutest äh, äh ma tahan, ma teen teile nimekirja kirjalikult muudatusettepanekutest, äh, mille me tahaksime teie kompromissidest välja võtta, kas see sobib teile? Voilà, donc pour, plus, pour, pour être plus simple, on fera de la liste. et asja äh, selgemaks muutma, teeme teile nimekirja kõikidest äh, muudatusettepanekutest, mille meie fraktsioon soovib teie kompromissidest välja võtta. nii, nii on see palju kergem, kui äh, praegu siin seda seletama hakata, aitäh. aitäh, nüüd saavad järgmised soovijad sõna. mul on siin nimekirjas veel kümme nime, aega meil natukene on ja siis tuleb eh, kell üksteist meie ette volinik Jurova. igaüks saab sõna üheks minutiks. mingem kohe asja juurde, olgem kokkuvõtlikud ja siis saab raportöör ka vastata. härra Hed, palun. Tack så mycket. Jag har läst igenom alla de ändringsförslag. aitäh, ma nõustun kõikide muudatusettepanekutega ja ma leian, et meil on teatud poliitiline üksmeel. paljud äh, jahimehi puudutavad sätted vajavad veel selgitusi, vaatame, mis on need tagajärjed selle tulemusena, arvestades komisjoni tehtud ettepanekut, ma olen teinud ka muudatusettepanekuid osade kohta, mida siin on juba käsitletud ja suhtun positiivselt äh, ühistesse reeglitesse, mis puudutab äh, relvalubade väljastamist aga mõned äh, mõjutavad valesid sihtrühmi minu koduriigis, äh, sportlaskmine ja jahimehed, neil on väga tugev liikumine ja sotsiaaldemokraadid tahavad kaitsta ka nende õigusi võitluses ebaseadusliku relvakaubandusega. ja seetõttu olen teinud muudatusettepanekuid, mis on kooskõlas äh, Rootsi relva assotsiatsiooni plaanidega, mis äh, aitavad tagada, et me võitleme terrorismiga, ebaseadusliku relvakaubandusega, aga kaitseme neid, kellel on õigus relva omada. meil on vaja füüsilisi kontrolle, piiranguid kaugmüügile, aga mitte nii, et see mõjutaks inimesi, kes elavad äh, hajuasustusega alades. ma loodan, et äh, komisjon kuulab ka poliitikuid ja inimesi, kes on aktiivselt selle teemaga tegelenud, et äh, jahtimine saaks ikkagi tavapärasel viisil jätkuda. ja nüüd äh, suur tänu kolleeg Lopez Isturis. väljendan ka solidaarsust terrorismirünnaku ohvritega, ka meie riiki on terrorism aastate jooksul korduvalt mõjutanud. seetõttu õigusloome relva küsimustes ei ole mitte ainult teoreetiline küsimus, paljud inimesed, kes on relvaomanikud, sportlased, ähm, jahimehed, nende olukorda arvestades on väga keeruline seda rakendada arvestades erinevate jõududega, kes siin rolli mängivad. seetõttu võib-olla see, need õigusaktid sobivad, sobivad äh, riikidele, kus selles vallas õigusakte varasemalt pole olnud, aga meie oleme selle teemaga tegelenud juba nelikümmend aastat. välja pakutud kompromissettepanekud on väga head ja suur tänu tehtud töö eest sest te olete tõesti väga palju head tööd teinud, arvestades, et neid muudatusettepanekuid oli sadu. mõned kompromissid on väga head, eriti mis puudutab relvade säilitamist ja hoiustamist. Hispaania jaoks see on väga oluline teema. kaugmüük ei ole kooskõlas äh, Hispaania õigusaktidega praegusel kujul ja me näeme, et kodanikuühiskonna arvamusega on siin arvestatud. kolleeg Suve, palun. suur tänu, äh, härra esimees, äh, meie tänusõnad proua Fordile tehtud töö eest. komisjoni esialgne teksti ettepanek oli tasakaalust väljas, mis väljas me peame kandma ühelt poolt meie kaaskodanikele turvalisuse, me ei taha ja samas me ei taha rünnata sportlasi, laskesportlasi, nemad, <laughs> terroristid ei tule kunagi laskesportlaste perest, nii et äh, ärgem äh, hakakem siin muutma meie headega laskesportlastest kodanike elu äh, kibedaks mis puudutab viieaastase loa küsi-, ettepanek ei ole kasulik, seda teemat tuleb veel kindlasti käsitleda, see on ainult mõeldud jaht, jahimeeste ja laskesportlaste tagakiusamiseks, terroristide vastu ei aita see kuidagi siis äh, füüsiline kontroll, jah, väga hea, siis äh, mis puudutab äh, müüki, siis tuleks keelustada äh, sularahamaksed relvade eest, see peab olema kindel. tekstisse tuleb selline ettepanek sisse tuua. mis puudutab märgistamist, siis relva oluliste osade märgistamine, jällegi äh, ärgem hakakem õli tulla valama, äh, see mis see põlluline osa on, mõned olulised osad võivad olla mikroskoopilise suurusega, kuidas seda siis märgistada? artikkel neli, äh, antiikrelvad, antiigirelvade määratluse peame üle vaadata Äh, on terroristlikke rünnakuid, äh, mis on Teise maailmasõja relvadega toime pandud, nii et äh, ja siis lõpetuseks säilitamine, relvade säilitamine, jahimehed oskavad väga hästi turvaliselt relvasid säilitada kahes kohas, kahes turvalises kohas, laskemoon ühel pool, relv teisel pool, see on kõik juba paigas, aitäh! Läheb hoogu suur tänu ja aitäh ka proua Fordile tehtud töö eest. enamik kompromisse on üsna head, aga mul on mõned kriitilised märkused. mis puudutab relvakategooriate muutmist, siis nõustun raportööriga, me peame tagasi lükkama kategooria A7, aga see ei peaks olema uuesti sisse viidud B7-na. ükski liikmesriik seda ei kohalda, see ei ole probleemide allikaks, see on ebavajalik. nüüd piiramine äh, suure kaliibriga relvade pigas või magasiniga piga, relvade piiramine ja seda on välja pakkunud ka nõukogu. nagu te teate, mitmed riigid on seda katsetanud, aga see ei ole kuritegevust mitte kuidagi mõjutanud. kui me hakkame seda reguleerima, siis äh, muudab keerukaks äh, ettevõtete olukorra ja inimeste olukorra, kes seadusi järgivad. samamoodi mõjutab see lubade küsimust. artiklis kümme on öeldud, et lubatakse padruneid hankida ainult inimesed vastavalt äh, kategooriale. ma arvan, et see sõnastus põhineb vale arusaamal. mingid padrunid ei ole või laskemoon ei ole ette nähtud kon-, konkreetsele relvale või, või relvakategooriale, aitäh! suur tänu, kolleeg Krapini, palun! ca cetățean de ceea ce se întâmplă în... Jah, mul on suured, suur mure selle üle, mis toimub praegu Euroopas ja üldse kogu maailmas. tõesti, mis toimub, on murettekitav tõsi on see, et terroriakte ei pane jahimehed toime, aga olgem realistid. kui meil ei ole rangeid reegleid, siis on terroristidel hõlpsam ligipääs seda äh, relvadele ja on ka ju palju õnnetusi, näiteks jahiõnnetused. siin on mõned punktid, mida ma tahaksin äh, käsitleda lähemalt ja kõigepealt minu õnnitlused äh, raportöörile jah, tähtis on, et äh, kui kõneks on meditsiiniline kontroll, siis kõiki kontrollitakse ühteviisi, ükskõik kus riigis nad äh, asuvad, see kontroll peab olema ühesugustel alustel. et ei oleks võimalik liikuda teise riiki, kus kontroll on nõrgem. ja veel üks küsimus tulirelvad ja vanemad inimesed, näiteks üle kaheksakümne aastased, et nemad jahipihetajatena omavad jahirelvi, sellega ma ei ole ka nõus. ja veel relvade hoidmine, kes on selle eest vastutav? ma arvan, et vastutav peab olema relva omanik alati. kolleeg Sõnalova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 Äh, riskime sellega, et nad jõuavad mustale turule. igal juhul suur tänu raportöörile, et arvestasite paljude meie muudatusettepanekutega. ma arvan, et see tekst on nüüd palju lähedasem eesmärkidele kaotada need lüngad, mis meil praegu on Euroopa Liidus äh, relva teemade osas ja suur tänu, et on arvestatud nii Tšehhi kui ka teiste riikide ettepanekutega. aga kolm märkust, kõigepealt eh, uued kategooriad, A6 peaks alles jääma, aga tuleb sisse viia lisatingimused. nüüd müüjad ja vahendajad, oluline on, et müüja peab alati tuvastama kliendi isiku samasuse ning lõpetuseks kaheksateist kuud. see on praegu välja pakutud tähtaeg, aga ma arvan, et selleks, et me saaksime seda ka kasutada ja kohaldada praktiliselt, on meil vaja pikemaid ajaperioode, aitäh. nüüd kolleeg Jaak Onsaari, palun. kiitoksia, puhejuhataja. aitäh. mina ka tunnustan omalt poolt äh, raportööri tehtud tööd. ta on selle e-, kiituse igati ära teeninud. minu arvates siin on selge pilt jälle selle kohta, kui keeruline on see otsustamisprotsess Euroopa Liidus. meil on vaja saada üks, jõuda üksmeelele parlamendikomisjoni ja nõukoguga ja nüüd on liikmesriikide muresid paremini arvesse võetud võrreldes esialgse ettepanekuga, ma arvan, see on väga hea. nüüd raportööri ettepanek, mis käsitleb liikmesriikide kaitsepoliitikat, ma arvan, see on väga oluline see on tekitanud palju paksu verd mitmes kohas ja me ei tohi unustada peamist. Euroopa ei saa olla riik, kus me ütleme, et äh, kooli tulistamisi lahendame nii, et anname lastele ja õpetajatele relvad. ma arvan, et siin on toimunud väga hea koostöö ja ma veel kord tänan tehtud töö eest. suur tänu, kolleeg Jaakonsaari ja nüüd äh, palun kolleeg Karras. ma tänan. kõigepealt see, kuidas me siin seda teemat käsitleme, on hea näide sellest, kuidas peab delikaatsete küsimustega ümber käima. ei tohi läheneda emotsionaalselt, vaid asjalikult teemat arutama ja üritada faktid tuvastada ja meie muudatusettepanekutel neile tuginedes teha. ja tänu just raportöörile ja variraportööridele tehtud töö eest, südamast tänan teid. seda raskem teil on olnud, et teema on niivõrd delikaatne, see arutelu on meil samas olnud suurepärane. jah, härra konverantilt kuulasid väga asjalikud ettepanekud. ja äh, äh, komisjoni ettepaneku tegelikult me oleme ümber töötanud ja tähtis on, et ei toimuks mingisugust relvaomanike kriminaliseerimist, vaid tähtis on tugineda kogemustele ja probleemid lahendada, aga see direktiiv ei ole mingi vastus terrorirünnakutele me lahendame sellega hoopis probleeme, mis meil on ja väga hea, et meie muudatusettepanekud öö, öö, käsitlevad öö, ka litsentside küsimust ja meditsiinilist läbivaatust ja meie kompromissettepanekud on selles vaimus. kolleeg Metsala, aitäh! ka mina tänan raportööri tehtud töö eest ja ka jätkuvalt Äh, soovin tugevaid kontrolle relva kaubanduses, arvestades praegusi arenguid terrorismi vallas, aga loomulikult tuleb tagada, et äh, muuseumid, kollektsionäärid ja relvaentusiastid ei jää siin äh, kahe tule vahele. see puudutab kompromissi üksteist, sest kõike ei saa ühe lähenemisega lahendada meditsiinitestide puhul soovin, soovin ka uut sõnastust, tagatised peavad olema, aga liikmesriikidele peab olema ette nähtud ka paindlikkus, mis me peame vaatama ka seda tehnilist nimekirja, siin tuleb kaasata komponente, mis on tõesti olulised ja kooskõlas äh, ÜRO ja teiste rahvusvaheliste dokumentidega. mulle teeb muret ka seda, et keskendutakse relvale, mitte sellele, kes on relva omanik. paljud meetmed mõjutavad jätkuvalt äh, negatiivselt äh, seaduskuulekaid laskesportlasi ja entusiaste ja nemad ei peaks olema meie sihtmärk. suur tänu, kolleeg Metsula ja nüüd kolleeg Obermeier, palun. ma tänan jah, alguseks tahan öelda, et paraku meil tuleb tegeleda komisjoni esialgse ettepaneku, mis lähtub valedest alustest, et terrorismi vastu võideldes ei tohi kannatada meil jahimehed ja poolautomaatrelvi kasutavad ja ka samas võib põranda alt Jugoslaavias kahesaja, kolmesaja eest äh, automaatrelvi soetada mustalt turult. me teame, et meie liikmesriikides on ka öö, äh, neid, kus on suurepärane äh, relvaõigus ja me peame sellele tuginema meil Austrias on ka väga korralikult kõik reguleeritud näiteks eh, mis puudutab kaupmehi, siis nemad on kontrolli all ja mis puudutab ümberehitamist Austrias, eh, siis ainult eh, spetsialistid, tehnikud tohivad seda teha ja mis puudutab psühholoogilisi teste, seda me teeme perioodiliselt ja me ei taha siin mingit bürokraatiat luua. ja ei tohi olla kriminaliseerimist ja teiselt poolt ei tohi olla ka liigset bürokratiseerimist. nii et on väga head alused ja põhjused öö, äh, öö, äh, miks öö, äh, peab ka tähelepanu pöörama säilitamisele, hoidmisele, nii laskemoona kui ka relvade omale ja ei tohi kõike kahtluse alla seada, kes relvi omavad. Soltes. kolleeg Soltes, palun. Sedo, torej tudi iz moje strani zahvala poročevalki za trud pri iskanju eh, kompromisov. Seveda predlog komisije, kot je bil ma tahaksin tänada proua Fordi kompromissettepanekute väljatöötamise eest. komisjoni ettepanek eh, esialgsel kujul eh, peaks ka lähtuma terrorismivastase võitluse eesmärgist ennekõike, aga paraku oli mul tunne, et komisjon ei olnud oma ülesande kõrgusel. liikmesriikide lähenemine on hoopis teistsugune tulirelvadele ja äh, seetõttu on väga raske äh, vastu võtta eeskirju, mis äh, ühtlustavad süsteemi ning peaksid olema kõikjal ühtmoodi tõhusad. mina olen pärit Sloveeniast, kus relvade kontrolli puudutav õigustik on igati laitmatu ning me ei sooviks seda nüüd hakata õõnestama. seetõttu leian, et kui me püüame siin leida kompromisse, tuleks arvesse võtta ennekõike juba liikmesriikides olemasolevaid häid tavasid. olen nõus kolleegidega, kes ütlesid, et me ei saa karistada siin neid inimesi, kellel, kes on äh, seaduskuulekud kodanikud ning täiesti seaduslikult on, äh, omavad relvaolus äh, jahimehed või raskesportlased, härra Schwab. jah, aega on vähe ja sellepärast ma tahan kõigepealt tänada raportööri ja variraportööri konstruktiivse töö eest, ütleb härra Schwab, jah, meile väga palju on pöördumisi praegu ja kahekümne kaheksast liikmesriigist me teame, on väga erinevad reeglid, aga nüüd on need vaja kuidagimoodi lähendada ja väga hea, mõistlikud kompromissi ettepanekud on sündimas aga ma tahaksin rääkida kahest muudatusettepanekust. ma olen väga-väga tänulik selle eest, et paljud muudatusettepanekud, mis mina tohtisin esitada, on kompromissidesse sisse läinud. kaks muudatusettepanekut, eh, viissada kakskümmend viis puudutab kriteeriumi relvade omamiseks. ma arvan, et eh, definitsioon äh, tuleks meil välja töötada ja mitte nii, et jätta liikmesriikidele kõikidele omapäid tegutseda. et mis asi siis on äh, relva omamine? ja teine äh, puudutab poolautomaat tulirelvade definitsiooni äh, siin vaatame, kas meil õnnestub, siin on tsiviilkasutusest ja mis meenutavad automaatrelvi, see meenutamise sarnasuse moment on minu arvates siin mõistes pisut ohtlik. ja see ümberehitamine poolautomaadiks, automaatrelvade ümberehitamine poolautomaadiks, seda ma tahaksin ka, et selgitataks lähemalt. Yes. Siccome abbiamo la, il rappresentante suur tänu, härra Schwab. meiega on siin ka nõukogu eesistuja, enne kui annan raportöörile sõna, lõppsõnadeks annaksin sõna ka nõukogu esindajale kaheks minutiks, aga mitte rohkem. For... suur tänu, et mulle sõna andsite. ma arvan, et teie arutelud on äh, need, mida ka meie oleme pidanud. eelmisel nädalal nõukogus äh, eesistuja jõudis tasakaaluka üldise lähenemiseni tulirelvade direktiivis. meil on ette nähtud rangemad reeglid Euroopa Liidu tasandil tulirelvade osas. toon mõned näited ja teen seda kiiresti. uued relvad, uued reeglid relvade märgistamise ja oluliste komponentide osas, selleks, et parandada jälgitavust, selged sätted, sätted teabevahetuse osas liikmesriikide vahel äh, relva küsimuses, lisaks kollektsionäärid lähevad ka direktiivi alla, neile kohalduvad ranged reeglid. poolautomaatrelvade küsimus äh, ning äh, rangemad reeglid ka akustiliste relvade puhul ning samamoodi ka relvade hoiustamise osas. Hollandi eesistuja loodab, et parlament kiidab heaks oma seisukohad pea, et alustada kolmepoolsete läbirääkimistega Slovakkia eesistumise ajal. suur tänu! aitäh! ja nüüd äh, saab lõppsõna proua Ford, palun. aitäh! aitäh kõikide märkuste eest ja tehtud töö eest. paar äh, konkreetsemat vastust minu poolt. kõigepealt, mis puudutab muuseumite ja kollektsionääride teemat, siis on väga keeruline öelda osadel juhtudel, et teie olete kollektsionäär, teie olete muuseum, sellepärast et mõned organisatsioonid jäävad kuhugi keskele aga on väga oluline, et isegi, kes on erakollektsionäärid, et need on piisavalt õigesti reguleeritud, et neil on õige hoiustamine ja neil on kollektsioonid lubatud ainult juhul, kui seda tehakse ajaloolistel ja akadeemilistel eesmärkidel ja seda kollektsiooni hallatakse viisil, mis ei sea avalikku korda oht, avalikule korrale ohtu, see kõik on kompromissis ära toodud. see on kõik ära toodud. mis puudutab tervisekontrolle, siis paljud inimesed eh, erinevatest kogukondadest on mulle meenutanud, et toimuvad ka paraolümpiamängud, kus on sportlaskmine, praegu on ka akustiline laskmine inimestele, kes, kellel on nägemisprobleemid ja me peame tagama, et äh, ka puudega inimesed saavad jätkuvalt oma spordialaga tegeleda ohutul viisil ja neile tekitab muret see, mida me räägime tervisekontrollide osas. igal riigil peab olema paigas süsteem, sest äh, mitte keegi, kes äh, avalikkust ei, kes avalikkust ohustab, nemad ei tohiks saada luba. nii et inimesed, kes ohustavad äh, avalikkust, nemad ei tohiks saada relvaluba. aga see ei puuduta ainult seda, kas inimesel on mõni puue või mitte, sellepärast et see on palju laiem küsimus, palju laiem süsteem ja seetõttu peab igal riigil olema oma menetlus, aga me peame ettevaatlikult läbi vaatama, mis sõnumeid me siin edastame. nüüd laskemoona küsimus minu muudatusettepanekute eesmärk on teha selgeks, et äh, laskemoona ei peaks meeletutes kogudes varuma ja kui näiteks on äh, teatud tüüpi relv, siis miks osta muud tüüpi laskemoona ja kui see ei tulnud piisavalt hästi välja, siis tuleb seda veel täpsustada. nüüd, mis puudutab poolautomaatrelve, siis nõukogu tekst jätab välja poolautomaatrelvad, mis on muudetud poolautomaatseks automaatrelvast, aga see puudutab ikkagi ka sportlaskureid. Neil on luba ainult liikmesriigi tasandil siis oma spordiga tegeleda, nad ei saa võistelda teistes riikides ehk siis nõukogu tekst ei ole siin täiuslik ja nagu ma ütlesin, loodetavasti saame hääletada neid erinevaid teemasid eraldiseisvalt ja vaatame, mis on parlamendi enamuse seisukoht ja kolmepoolsete läbirääkimiste käigus peab see tekst veelgi täpsustuma. suur tänu kõikide märkuste ja kommentaaride eest. aitäh enne kui selle teemaga lõpetame, see kompromissettepanekuid hääletatakse kolmeteistkümnendal, neljateistkümnendal juulil ja siis on ka hääletus, aitäh! um,. Ladies and gentlemen. lugupeetud daamid ja härrad, alustame uuesti. ja meil toimub mõttevahetus. volinik Juurovaga. tere tulemast proua volinik, ma olin Ühendkuningriigis ja rääkisin ühe väga poliitiliselt aktiivse isikuga ja too küsis, miks ma lähen tagasi Brüsselisse koosolekutele, aga sellepärast, et meie parlamendis kutsume komisjoni aru andma ja ta vastab meie küsimustele, komis-, volinik tuleb äh, esinema ja siis mulle öeldi, et oo, ma ei teadnud, demokraatlikult valitud pali-, parlament äh, nõuab aru komisjonilt ja see demokraatlik aruandlus Euroopa Liidu institutsioonides on praegu väga kuum teema Euroopas, nii et suur-suur tänu, et tulite iga-aastasele eh, mõttevahetusele ja olete valmis vastama eh, parlamendisaadikute eh, küsimustele ja see seondub meie edasise tööga, nii et volinik saab kõigepealt sõna kahekümneks minutiks ja siis on küsimuste voor nii et hakkame ka nimekirja koostama eh, sõnasoovijatest ja koordinaatorid on esimesed, aga nüüd palun volinik Jurova, eh, kes on vastatav tarbijat küsimuste eest, saab sõna. jah, ma tänan, proua esimees, lugupeetud saadikud, kallid kolleegid, aitäh selle võimaluse eest arutada teiega tarbijakaitse teemat. meil on terve rida äh, tähtsaid ettepanekuid arutusel ja intensiivselt valmistume tarbija õiguse äh, kujundamiseks tulevikuks ja ma annan teile ülevaate nendest ettepanekutest, mis komisjon on hiljuti vastu võtnud ja räägin ka, mis puudutab meie tulevasi tööplaane. Euroopa Liidu tarbija õiguse ja turuõigus on arenenud kiiresti viimastel aastatel, tarbijaõiguse direktiiv, uus pakett reisidirektiiv ning digitaalsete lepingute ettepanekud on tulnud ja samuti hiljuti ka vaatasime läbi eh, ka tarbijakaitsealase koostöö määruse ning äh, Ehm, välja on tulnud ka ebaõiglaste kaubandusaga direktiivi suunised. Nende dokumentidega me üritame täita lüngad ja tahame oma tarbijakaitse muuta sobivaks eh, digitaalajastule. jah, eh, kuna Ki on olnud juba kasutusel pikka aega, ma otsustasin ka, et me hindame läbi kuus peamist horisontaalselt tarbijakaitse ja turuõiguse direktiivi sobivuskontrolli nimetatud refiti raames ja üks asi olgu selge, me ei taha olemasolevaid õigusi kuidagi kaotada, tuues ettekäändeks, et halduskoormus peab vähenema äriühingutele. me tahame lihtsalt hinnata seda, mis toimub hästi ja mida on vaja moderniseerida ja seda nii tarbijate kui ka ettevõtjate huvides ühteviisi. ja me lihtsustame neid eeskirju, mida enam ei ole vaja või mis kattuvad. ja hindame seda, kuivõrd tõhusad ja sidusad on meie õigusaktid, aga me ka palume, et sidusrühmad annaksid meile teada, mida nemad arvavad Euroopa Liidu eeskirjade moderniseerimisest ja eriti me käsitleme kõigepealt eh, ühistarbimisega seonduvaid eh, tarbijakaitse küsimusi, samuti me vaatame, kuidas praegused infonõuded eh, on asjakohased reklaami äh, kontekstis ning samuti käsitleme lepingueelset informatsiooni, mida tuleb anda tarbijatele ja lõpetuseks ja seda ma tahan eriti rõhuta, on vaja kaitsta paremini neid tarbijaid, kes on pettusega meelitatud lepingut sõlmuma ja seda valedel ettekäänetel ja tulemuseks on ebaõiglased kaubandustavad. me alustasime konsultatsioone kaheteistkümnendal mail ja tahame need lõpule viia septembriks ja palun levitage seda informatsiooni, komisjoni veebilehel on ka see informatsioon olemas ja kõigile kättesaadav. praegu me ka loome eh, sihipärast sidusrühmade konsulteerimise rühma ja seal vabaühendused saavad arutada ka sobivuskontrolli see sobivuskontroll on ka meie tarbijate tippkohtumise eh, peateema, mis toimub oktoobris ja me loodame, et Brüsselisse tuleb terve rida mm, huvitavaid sõnavõtjaid, esinejaid, osalisi ja hakatakse arutama seda, kas meie tarbijakaitse-eeskirjad ikka on eh, asjakohased praegu, nii et tahame ka teid sellele kohtumisele kutsuda. nüüd, mis puudutab meie digitaallepingute alast ettepanekut, siis me oleme kiirendanud oma analüütilist tööd sobivuskontrolli raames ja see seondub meie Eh, tarbija müügi ja garantiide direktiiviga. juulikuus me teame juba tulemused teada, siis ma jagan neid teiega ja see võib olla aktuaalne ka seoses nende muredega, mida teie olete väljendanud ja sidusrühmad on eh, väljendanud. nimelt, et meil oleksid eh, nii online kui ka offline ühesugused reeglid tarbijate kaitsmiseks. tähtis on, et kõik oleks sidus. nüüd pärast analüüsi lõpuleviimist nagu me oma teadises ütlesime, oleme valmis arutama seda, kuidas ühtlustada online ja offline müügi eeskirju, kui see midagi juurde annab. jah, see võib olla eriti tähtis, arvestades, et tänapäeval toimub ju jaemüük nii offline kui online paljude kanalite kaudu ja ma tahan rõhutada, et väga tähtis on ka see, et teie siin parlamendis hakkasite paralleelselt tööle kahe ettepaneku kallal, üks puudutab digitaalsidu ja teine puudutab materiaalseid kaupasid, sest need kaks ettepanekut kuuluvad paketti ja mõlemad etendavad tähtsat rolli digitaalse ühtse siseturu saavutamisel ja ma olen väga tänulik selle positiivse reageeringu eest, mida me kuulsime kaasraportööridelt nii teie komisjonis kui ka jurikomisjonis. eile mul oli kuulamine jurikomisjonis siinsamas saalis. ei, korrus kõrgemal. ja väga palju küsimusi esitati. Offline ja online ja digitaallepingute kohta Nende ettepanekuga me üritame leida tasakaalu tarbijakaitse ja ettevõtjate huvide vahel on vajalik see, et õiguskindlus suureneks ja ka e-kaubandus saaks meil edeneda piiriüleselt. me oleme seda teinud äh, teinud ettepaneku sihipäraseks täielikuks harmoniseerimiseks. jah, äh, eesmärgiks on kõrgel tasemel tarbijakaitse ja nii on me kuuelt kuult kahele aastale ka tõendamiskohustuse laiendanud ning oleme arvestanud samas ka ettevõtjate huvidega, eriti VKE-dega. ja millised VKE-d siis tahaksid piiriüleselt müüa, kui nad peaksid täitma äh, kõige-kõige rangemaid norme kokku pandult see ei saa olla lahendus, nii et need ettepanekud, mis nüüd teie ees on, äh, parandavad tarbijakaitset Euroopas kõikjal ja seda sihipäraselt ja harmoneeritult ja ma palun, et te suhtusite mõistmisega sellesse lähenemisviisi, sest see on meie digitaalse ühtse siseturu huvides. ja nüüd ma tulen kõige hiljutisemate ettepanekute juurde, nagu te teate, kahekümne viiendal mail komisjon võttis vastu e-kaubanduse paketi mul on hea meel selle üle, et mitte, selles oli ka revideeritud eh, tarbijakaitse koostöömäärus, see on peamine instrument eh, meil Euroopa ühtselt siseturul jõustamise vallas. Eh, isegi kõige paremad eeskirjad tarbijate ja ettevõtjate jaoks jäävad jõuetuks, kui neid ei jõustata. ja tähtis on, et me tegeleksime rikkumistega Eh, Euroopa Liidu tasandil ja võitleksime ühiselt eh, online pettuste vastu, tehes koostööd. tähtis on välja arendada järelevalvemehhanismid, et kiiremini tuvastada rikkumised. Eh, tarbijaliidud, Euroopa Tarbijakeskused, samuti kaubandusliidud etendavad ka tähtsat rolli, nad peavad andma teada täitevasutustele ja komisjonile, kui tegemist on piiriüleste eh, ebaseaduslike tegevuspraktikatega. ja ma kiidan teid selle eest, et teie komisjon on juba raportööri nimetanud ja minu talitused tahavad teha õigusloome protsessis teiega tihedat koostööd. on üles kutsutud ka eh, jõulisemalt jõustama ebaõiglaste kaubandustavade direktiivi. kahekümne viienda mai paketi osana me oleme teinud ettepaneku äh, täiendada suuniseid selle direktiivi jõustamise kohta. me selgitame öö, äh, öö, äh, seda, kuidas teevad koostööd komisjoni talitused räägime nendest trendidest ja ärimudelitest, millega tarbijad online kokku puutuvad, sealhulgas ka sotsiaalvõrgustike platvormidel. oma suunistest me käsitleme eh, ka seda, et kommertselemendid on segamini eh, tarbija genereeritud sisuga sotsiaalmeedias. tarbijad ei tarvitse teada, et sotsiaalmeediatki kasutatakse eh, turustamiseks ja meie oma suunistes selgitame, äh, äh, mida tähendab ennast peidetud turustamine, nagu näiteks võltslaikid, äh, mida tarbijatele näidatakse ja paar sõna ka ühistarbimise kohta, mille kohta meilt tuli teatis esimesel juunil. mul on hea meel selle üle, et liikmesriigid näevad, et on vaja kaitsta ebaõiglase kaubandustavade vastu, sest seegi sektor, ühistarbimine areneb väga kiiresti. ja tooteohutus. jah, siin ma näen, et paraku edasiliikumine nõukogus on tooteohutusdirektiiviga olnud aeglane, nii et palun kasutage oma kontakte liikmesriikides, aidake patiseisust üle saada meil on vaja tugevdada olemasolevate Euroopa Liidu tooteohutuseeskirjade jõustamist, rappeks, eh, kiirhoiatussüsteem ohtlike toodete puhuks peab veelgi täiustuma ja me oleme ühenduses sidusrühmadega, et järelevalvet turul parandada eh, ka online ja reageeringud on positiivne. aastal kaks tuhat viisteist kuuskümmend kaks protsenti ohtlikke tooteid, millest me kuulsime Rapexi kaudu, pärinesid Hiinalt. ja järgmisel nädalal ma sõidangi Hiinasse, et süvendada koostööd Hiina ametiasutustega ka tooteohutuse vallas. üks osa minu külaskäigus puudutab öö, äh, kolmepoolset tarb-, Tarbija tooteohutuse tippkohtumist, mis toimub meil koos Ameerika ja Hiina partneritega. tähtis on, et tooted, mida ostetakse online, oleksid ohutud. lugupeetud saadikud, ma ootan nüüd huviga teie seisukohti ja meie edasist mõttevahetust tarbijaga seonduvatel teemadel. aitäh tähelepanu eest! The... Eh, nüüd saavad sõna koordinaatorid ja asepresidendid ja siis juba ülejäänud saadikud. palun. Andreas, jah, ma tänan. Äh, suur tänu, et te tegite meile tutvustuse kõikidest nendest ettepanekutest, mis juba on tulnud ja mida te veel kavandate teha. me teame, et siseturukomisjon äh, leiab, et refit äh, on prioriteetne. meie siin arvame, et need see erinevus digitaalse ja mittedigitaalse vahel eh, peaks olema tarbijakaitses eh, väiksem ja Refiti raames te teete nüüd selle kohta ka ettepaneku kaitsta mõlemal puhul tarbijaid ja me loodame, et protsess kulgeb kiiresti. teiseks, nüüd eh, mis puudutab äh, äh, ka ettepanekuid maksejõuetuse kohta. jah, see, me teame, et sellega on suure probleeme liikmesriikidel, see on samas väga tähtis teema siseturu funktsioneerimiseks. ja igasugused garantiid, e, laenude andmise puhul, kui tegemist on just piiriüleste e, laenude võtmiseks ei tohi, et VKE-d jäävad äh, kaotajaks seetõttu, et pangad äh, lihtsalt kõhklevad andmast, nad ei ole kindlad, kas tagatised on piisavad ja just VKE-del mõnedes liikmesriikides on seetõttu jäänud laenud saamata, nii et Euroopa maksujõuetuse õigus on sellepärast väga tähtis. võib-olla saate veel kommenteerida sedagi teemat? Evelyn Keppard Evelin Gebhard. suur tänu, äh, proua esimees, proua volinik, suur tänu äh, nende selgituste eest, mida te meile täna jagasite. aga ma olen endiselt pisut äh, hämmingus, jah, on õige see, et Refitit tegeldakse, sobivuskontrolliga tegeldakse, et sidusust äh, tagada meie õigusloomes paremini. jah, lihtsustada seal, kus võimalik ja samas äh, kaitsta tarbijat kõrgel tasemel, see kõik on väga hea. aga ma ei mõista äh, nüüd Euroopa Komisjoni samme Äh, nimelt tulemuseks on olukord, kus vastupidine olukord on tekkimas. Äh, erinevad õigusalased ettepanekud on offline ja online sisu kohta, äh, digitaalne sisu ja kaubad, erinevad ettepanekud ja on erinevus, kas osta online või offline midagi ja ei tarbijad ega ka ettevõtjad ei tea enam, millised õigusaktid kohalduvad, milline menetlus kohaldub tehingule, nii et siin tekib suur ebasisuduse oht hoopis. Teie vastupidi, kutsute üles parlamenti neid erinevaid ettepanekuid paketina käsitlema. jah, seda me kavatsemegi teha ja te teate seda, aga ma lihtsalt ei mõista teie lähenemisviisi seepärast Äh, arvestades, mida te just äsja meile ütlesite. ja veel üks küsimus, kui tohib. kui ma vaatan neid ettepanekud, eriti mis puudutab digitaalset sisu, äh, tarbijakaitse alla kuulub ka äh, andmekaitse, tugev andmekaitse. jah, digitaalse sisu puhul me näeme, et on suured lüngad Äh, kui vaatame artiklit kolm üks ja äh, andmete kogumist, milliseid andmeid siin silmas peetakse, see on niivõrd ebakonkreetne ja seaduse tekst ei tohiks üldse selline olla. nii et väga palju nõuab see veel läbiarutamist. ja minu viimane küsimus sellega seoses. Refit on hea, aga äh, milliste ettepanekute kallal te praegu tood-, töötate aasta kaks tuhat kuusteist teise poole tarvis? seegi huvitaks meid väga, et me enam-vähem teaksime, eh, millega meil tuleb hakata siin lähiajal parlamendis tegelema. Dan Dalton. Dan Dalton. ma tänan. aitäh, proua volinik, et tulite. ma pean ütlema, ma pean minuti pärast ära jooksma sest ma pean külalistega kohtuma. Need on veel sellised ebakindlad äh, otsustajad, kes ei ole veel langetanud oma otsust, kuidas hääletada, aga jah, kõigepealt see ühistarbimine. komisjon paar nädalat tagasi ütles, et äh, viimane võimalus on see, äh, kui hakatakse, hakatakse keelustama ühismajandusettevõtteid, aga Uber on juba mõnel pool keelustatud. kuidas komisjon kavatseb äh, siin reageerida, mis on teie äh, juhtnöörid ja mida teie viimaseks abinõuks pea, peate liikmesriigis äh,? kui kõneks on keelustamine ja nüüd digitaalsed lepingud, ma olen siin pisut mures, digitaalajastul äh, jah, äh, saavad suure võimu tarbijad ja andmete rahaks muutmine siin ettepanekus. me saame aru, et need ettepanekud panevad tohutu vastutuse just idufirmadele ja VKE-dele ja kahjustavad Euroopa konkurentsivõimet ja ka kahjustavad tarbijat. millist probleemi te digitaallepingutega tahate lahendada? kas probleem on selles, et enamik Äh, inimesi ei peaks kasutama rohkem Facebooki, sest seal antakse tasuta andmeid, aga Facebook on ju nii tohutult populaarne. ja kõik see järjestus, miks digitaallepingute mm, ettepanek tuleb enne Refiti ja tarbijaõiguste direktiivi läbivaatamist? miks selline järjestkord? kui me tahame paremat õigusloomet, siis me peame kõigepealt läbivaatamised tegema ja alles siis uusi õigusloomelisi ettepanekuid välja pakkuma. Sarantsova. ma tänan, ma tänan, proua volinik, et tulite ja jagate meile infot oma praeguse töö kohta. mul on hea meel, et te töötate digitaalse eh, tegevuskavaga ja loodetavasti see digitaalne agenda ka lõpule viiakse. aga mul on mõned kiired kommentaarid ja küsimused jah, Refiti kohta, nagu eelkõnelejatel ka, ma leian, tuleb kiiresti edasi liikuda ja võimalikult kiiresti digitaalteemadel tulemusi saavutada. ja minu teine märkus puudutab tarbijakaitsemäärust. tahaks teada, kuidas te näete seda praktikas, jah, ühelt poolt me kõik teame jah, et tuleb ressursse säästa ja koordineeritumalt tegutseda selleks tarbijate kaitsmisel, aga kui kaua peavad tarbijad nüüd ootama tulemusi, millal sünnib see üle-euroopaline mehhanism ja kuidas tagada, et e, ei tekiks liiga koormavat protsessi. ja minu viimane märkus puudutab platvorme. jah, mulle väga meeldis see platvormide teatis ja lugesin sealt ridade vahelt, et e-kaubanduse direktiivis sisu jääb muutmata. aga samas ma kuulen ka kuuldusi komisjonist, et te kavandate, mõtlete selle peale, et reguleerida äriühingute vahelisi suhteid lepinguõiguse kaudu. nii et tahaks kuulda teilt selle kohta Äh, jah, ma saan aru, et võib-olla see ei ole ainult teie tegevusväli, vaid ka teised volinikud tegelevad sellega, kas äkki kinnitate või lükkate tagasi need kuuldused? Thank you. Julia Reda. Julia. And thank you, Commissioner. ma tänan ma arvan, et parlament on täiesti selgelt näidanud, et me ei taha, et oleks siin erinevus online ja offline müügi puhul erinevus eeskirjades ja sellepärast kiiresti refitiga tegelemine on väga tähtis ja tähtis ka, et digitaalsisu ettepanekuga edasi liikuda tähtis on, et need erinevad ettepanekud oleksid sidusad ja sellepärast tuleb neid koos käsitleda. tahaks teada, mida komisjon kavandab äh, suunistena, äh, äh, kuidas digitaalsete lepingute sisu seondub Äh, andmekaitsega, ühelt poolt jah, tarbijad vahetavad isikuandmeid teatud teenuste puhul, aga see ei ole nii lihtne, et lihtsalt lugeda, et andmedki on valuuta. selle lähenemisviisil on palju probleeme, kõigepealt andmed ei ole eh, vara ja andmekaitse on põhiõigus. kuidas ära hoida selle ettepanekuga see, et äh, tarbijad satuvad ebaõiglasesse olukorda nad peavad ära andma ühe osa oma põhiõigusest, et saada vastu kommertsteenust. ja tegemist on lepingulise olukorraga. digitaalse lepingu ettepanek eh, jah, peab tagama ka tarbijakaitse, sellest seisukohast ja mitte jätma kõik ainult lepingu hooleks, mis sõlmitakse tarbija ja ettevõtja vahel. ja lõpetuseks eh, need ühe mehe firmad. me oleme selle teemaga tegelenud eh, varem, veel enne kui Panama dokumentide leke tekkis ja väga palju kritiseeriti seda, et need ühe mehe firmad tegelikult ei ole läbipaistvad ja võimaldavad maksudest kõrvale hiilida. ja e, nüüd on see ettepanek toppama jäänud siin parlamendis, aga kuidas komisjon kavatseb selle teemaga edasi liikuda um,? ükski e, muu fraktsioon kohal ei ole, asepresidentide küsimused ka veel esimese vooru raames. jah, tavaliselt mina küsin viimasena, aga täna ma küsin varem, aga see on lühike küsimus, ei võta kaua. ettevõtjad kõikides sektorites kasutavad üha rohkem algoritmtehnoloogiat, et kohandada tarbijatele oma tooted ja kasutavad suuri andmemassiive ja üldjoontes ma näen seda positiivsena, see aitab tarbijatel saada neile kohandatud tooteid. ja üldjoontes on tegemist hea asjaga, aga eh, siin on mitmed eh, eraelu puudutavad ja eetilised eh, mured. üks minu valija ütles mulle, et kuidas Google teadis, et ma kihlusin ja teadis seda varem, kui ma oma vanematele olin sellest rääkinud ja hiljuti üks suur tehnoloogiafirma kasutus niinimetatud terrorist credit school'i, et identifitseerida, millised pagulased Kreeka pagulaslaagris äh, on kõige radikaliseerunumad ja kasutasid selleks algoritmtehnoloogiat selle väljaarvutamiseks. nii et algoritmide kasutamine tarbijaprofiilide loomiseks, kuidas see läheb kokku andmekaitsega? Kreeka ja teiste Euroopa Liidu põhimõtetega ja tarbijakaitse põhimõtetega. Anne-Maria, suur tänu. mina tahtsin tänada komisjoni kõige eest, mida me kuulsime, mina olen väga maru, mures laste pärast, lapsed kui tarbijad ja ma arvan, et andmekaitse määruses meil ei ole õnnestunud online lapsi kaitsta jah, äh, äh, äh, nüüd on meil vanemate, lapsevanemate filtrites laste ea ülemmäär alandatud ja sellest ei ole üldse kasu olnud. ja nüüd see tohutu väljakutse, mis meie lastel on, kes online elu elavad. minu jaoks on see prioriteetne teema ja palun teil kommenteerida. ja veel üks küsimus ühelt poolt tarbijakaitse online ja teiselt poolt tarbijakaitse offline, et siin on selline eristus, see on absurdne. jah, me oleme siin nii palju teinud võrgu neutraalsuse küsimuses ja internet on ju instrument, müügiinstrument, aga see ei muuda suhet ostja ja tar-, müüja vahel ja tarbijakaitse vajadust ja meie eesmärk peab olema täielik harmoneerimine minu arvates. tarbijakaitseõigus tuleb täielikult harmoneerida online ja offline ja minu kolleeg juba rääkis, et kuidas on lood refit protsessiga tarbija õiguste puhul ja siis asukohapõhine blokeerimine, sellekohane ettepanek teilt on väga tervitatav, aga äh, jah, äriühingud tahavad müüa küll aga neil ei ole kohustust äh, kohale toimetada. Äh, ja äh, kuidas tarbijatel on kasulikum see, kui eksisteerib kohustus müüa, aga mitte kohustus kohale toimetada ja nüüd see ühistarbimise teema. mina olen väga murus, et ainus lahendus, mis liikmesriikidel mõnedel on, on ainult keelustada platvormid, aga see ei ole viis, kuidas edasi liikida innovaatiliste digitaalteenuste maailmas äh, revolutsiooni tingimustes. Robert Rochefort. Merci, president. Merci, madame. Euh. suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu, lugupeetud ja hüüd volinik, ma ei hakka rääkima Refitist, kõik kolleegid juba rääkisid sellest, me oleme kõik ühel meelel. mul on üks küsimus teile, mis puudutab teie sõnavõtu lõppu. Te rääkisite oma sõnavõtu lõpus äh, ohtlikest toodetest, mis tulevad Euroopa Liitu ja te rääkisite Hiinast, äh, kinnitasite, et te lähete järgmisel nädalal Hiinasse. alles hiljuti saime tulemused hoiatustoodete kohta kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kaks tuhat toodet paistavad olevat objektiivselt ohtlikud tooted, igasuguseid tooteid nende hulgas. Te olite üsna range oma sõnavõtu lõpus, te kirjutasite, et äh, progress on olnud puudulik ning tuleb tupikseisust välja tulla aga ma olen teiega erimeelel ühes küsimuses. Te ütlesite, et Euroopa Parlamendi liikmed peavad tegelema oma liikmesriikidega selleks, et asjadele hoogu sisse lükata. ma ei, ma arvan, et liikmesriigid on äh, siin ühe koha peale tammuma jäänud ja Euroopa Liit on tugev. Äh, kui me vaatame näiteks Google'i, kolleeg Mariga siin rääkis Google'ist. kui liikmesriik hakkab siin äh, Google'iga tülitsema, siis Google'il on ükskõik aga kui Euroopa Liit üles astub, siis Google'il pole enam ükskõik. ja sama asi on äh, Hiinaga. kui mingi riik hakkab äh, protesteerima, et ohtlikud äh, tooted on turule tulnud, siis Hiina võib-olla võtab seda natukene arvesse ja nihutab oma jalgu korraks. aga kui Euroopa Liit tõstab häält ja ütleb, et liiga palju ohtlikke tooteid tuleb Hiinast, ei saa Hiina jääda lihtsalt käed rüpes istuma tahaksin lisada, et ohtlike toodete küsimus ei ole mingisugune üksik pisiasi. see on äh, väga oluline teema erinevates valdkondades, ka online-kaubanduse kontekstis e. e-kaubandus äh, kaubanduse kaudu hakkab veel rohkem ohtlikke äh, tooteid levima kui poekaubanduse kaudu ohtlikud tooted äh, saavad levida ka ühismajanduse kaudu, sellepärast et tooteid müüvad inimesed, kellel on tooted, äh, kes ei ole professionaalsed, vaid lihtsalt osalevad jaganemismajanduse protsessis. samuti, äh, kuna meie rahvastik vana, vananeb, sellega kaasnevad puuded ja nii edasi ja seetõttu on meil üha rohkem tooteid, kellel on vaja meil on noh-, rohkem tarbijaid, kellele tuleb pakkuda igal juhul turvalisi, kindlaid tooteid, sellepärast et nendel inimesed, need inimesed on haavatavad tarbijad ning äh, nemad, nendel on vähem võimalusi, vähem äh, suutlikkust protesteerida mida kavatsete te siis ühesõnaga selles kontekstis Hiinas öelda, kuidas te Hiinale toonitate, et Euroopa sellise olukorraga ei lepi ja milline on Euroopa Komisjoni mandaat teile selleks, et asjad selles vallas tõesti liikuma saada, aitäh! Nicola, would you like to ask a question? Grazie brevemente, gli interventi molto interessanti. tänan! ma teen lühidalt, ähm, me kuulsime siin väga huvitavaid sõnavõtte enne mind juba ja mina tuletaksin omalt poolt meelde, et kogu see digitaalse ühtse turu äh, pakett toimib siis, kui me kaitseme tarbijaid. meil on vaja äh, usaldust, kui me tahame, et inimesed investeeriksid äh, e-kaubandusse. on ettevõtteid, kes müüvad äh, internetis äh, ja inimesi, kes ostavad. Äh, aga oh, nad ostavad e-, ennekõike madala riskiga tooteid võib-olla. kui meil on pakett, mis kaitseb tarbijaid, siis see tähendab seda, et me saame meie ühtsest digitaalsest turust maksimaalselt kasu ammutada ja ma võin ainult loota, et äh, komisjoni äh, õigusakti ettepanekud tarbijakaitse valdkonnas kehtestavad rangemad eeskirjad tulevikus, et tõesti tagada tarbijatele vajalik äh, turvalisus ning samal ajal võimaldada turul digitaalsel ajastul, digitaalse majanduse, digitaalse valitsemise ajastul õilmitsema hakata. ja me ei saa enam jääda neutraalseks sellistes küsimustes äh, nagu toote ohutus, turu järelevalve. Made in küsimus on siin väga aktuaalne. komisjon on äh, oma seisukohad avaldanud üldiselt, äh, teinud seda eelmisel nädalal, aga komisjon enne, kui asub tühistama äh, artikleid nagu artikkel seitse, peaks välja mõtlema äh, sellele, kuidas kompromisse saavutada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel, aitäh! anname siis val-, võimaluse vastusteks äh, volinikule, Heljem Grabini-Vasan ja, ja teised saavad sõna. palun, võib-olla siis kümne minutiga vastaksite nendele küsimustele, siis teeme viis küsimust veel Thank you. So what, Commissioner, why don't you take a few minutes to address some of those and then we'll ask the other. Palun siis äh, proua volinik. Um, and also... Suur tänu teile nende küsimuste eest ja äh, suur tänu, et te juhtisite tähelepanu meie äh, ühistele seisukohtadele. kõigepealt tahaksin rääkida sellest peamisest teemast äh,, mis kerkis esile erinevates küsimustes, äh, online, offline, refit temaatika, ühesõnaga saan suurepäraselt aru proua Gebhardist, kelle, kelle kellele see tekitab palju segadust. ma ei tahtnud siin segadust tekitada, aga kindlasti mitte ma ei tahtnud ajada segadusse inimesi, kes on selle protsessiga nii põhjalikult seotud ja kes võitlevad tarbijakaitse eest kasutaksin ära siis võimalust äh, ja räägiksin teile täpsemalt, mida me siin äh, mõtleme. selleks, äh, et luua direktiiv, mis hõlmab online müügi, tuli langetada raske otsus. me juba selgitasime, ma juba selgitasin eelmisel meie kohtumisel, miks me otsustasime lähtsustada äh,, alustada äh, on, online müügi lepinguliste suhete sisipärase ühtlustamisega. sellepärast, et me tegime seda sellepärast, et et me ajaloo varasemad kogemused näitavad, et ühtlustamine väljaspool online keskkonda on väga keeruline teema ning see protsess võib kujuneda väga aeganõudvaks. see on siis äh, tsiviilõigluse ruum äh, liikmesriikide arvates, tegemist on jagatud pädevuste valdkond ning liikmesriigid äh, tõusevad kohe relvadele, kui me selle kallale kipume ning ei taha, et me tsiviilõiguse koodeksi pärusmaale tungiksime, nii et me ei tahtnud seda ettepanekut juba ette pidurdama hakata Äh, koormama selle teise teemaga ning teine põhjus, miks me niisuguse otsuse, sellise otsuse langetasime, oli, et me töötame niikuinii digitaalse ühtse turu eeskirjade kallal ja minu eesmärk, minu ülesanne oli selge, me pidime valmistama ette eeskirjad e-kaubanduse jaoks ning äh, seda ma ka omalt poolt tegin. juba algusest peale olen äh, selgelt ja ausalt välja öelnud, et e-kaubanduse lahkulöömine ei ole äh, ideaalne lähenemine, sellega seoses võib tekkida praktikas äh, mõningaidki probleeme ning seetõttu kiirendame Refiti tööd äh, ja jätkame müügi ja tagatiste direktiiviga oma tööd, et võimalikult kiiresti pakkuda teile infot, see info on kättesaadav juba juulikuus, et saab siis vaadata, milline, kuidas rakendub millise kuju võiks äh, võtta äh, offline müügi äh, lepinguliste eeskirjade ühtlustamine. me kiirendame oma tööd. Refiti esimeses etapis, sest nagu ma ütlesin, kuus direktiivi on Refitis. lisaks sellele hindame veel tarbija õiguste määruse täit-, lisandväärtus, see võeti alles hiljuti vastu, aga peame siis vaatama täpselt, kuidas äh, see äh, kogu tarbijaõiguste akiisse sobitub. ja ma võib-olla võtaksin endale täna juba kohustuse, et äh, konsolideeritud raporti info selle kohta, kas on teostatav ning kasulik Refiti andmed ning kanda need üle digitaalsete lepingute kontrakti. kas te saite aru selgesti? me saame need andmed kätte, kas, kas on võimalik samasugust ühtlustust range, nagu online valdkonna puhul rakendada ka offline valdkonnas? ja kui me oleme saanud kinnituse selle kohta, et see on teostatav, et sellel on ka et on ka võimalus, et see vastu võetakse, heaks kiidetakse, siis esitame teile selle, äh, teile ning äh, me räägime siis äh, teiega põhjalikumalt sellest online direktiivist ning vaatame, kas neid eeskirju saaks rakendada ka offline maailma kohta. ma sain aru, et äh, selle asjaga on kiire, see ei tulnud välja mitte ainult tänases arutelus, äh, vaid on ka varem välja tulnud ja seetõttu tahtsime neid andmeid analüüsida võimalikult kiirest, kiiresti. jätkame digitaalse sisu äh, paketiga ja ka käegakatsutavate toodete teemaga ja siis pöördume teie poole tagasi ning esitame oma lõplikud seisukohad. ja siin räägiti ka sellest, et kui ulatuslik on Refit, kuus direktiivi kuulub Refiti alla ebaõiglased kaubandustavad, äh, selle direktiiv, äh, müügi ja tagatiste ta-, direktiiv, ebaõiglaste lepingutingimuste direktiiv, hinnahinnangute äh, direktiiv, eksitava reklaami ning valereklaami direktiiv ja veel üks direktiiv. proua Tšarantsova on kooli kuulnud kuulujutt, et esitame B, B2B Äh, ettepaneku äh, õige pea. Äh, ma ei saa teile mingisugust kinnitust alla. erinevad volinikud tegelevad selle teemaga ja uuringud on käimas, võib-olla pöördume selle teema juurde tagasi, aga ma ei saa öelda, kas äh, järgmised ettepanekud tulevad sel aastal või järgmisel aastal. selge aga on see, et tarbijapoliitikas ning digitaalmaailma vallas töös, vallatöös tegeleme äh, B kaks C-d valdkonnaga ehk siis äh, ettevõttelt tarbijale toimuva protsessiga, kapitaliliidu vald-, valdkonnaga tegeleda, siis räägime äh, äriettevõtete äh, solventsusest äh, ja minu kolleegid töötavad selle härra Schwabi valmi-, mainitud probleemiga, et liiga paljud inimesed on ebasoodsate laenude ohvriks sattunud see on Euroopa-ülene probleem, kõikides liikmesriikides on see probleem ning äh, meil on vaja Euroopa-ülest lähenemist. mis puudutab era- isikute äh, pankrotte, äh, siis me peame seda äriühingu pankrotist lahus hoidma. äriühingute pankroti küsimuses me töötame Kapitaliliidu valdkonda kuuluva ettepaneku kallal ja, ja tahaksime anda uued võimalused ettevõtjatele, kes on finantsraskustesse sattunud, varane ümberstruktureerimine, varane kriisituvastus ning riski, varane riskianalüüs on hädavajalik selleks, et midagi selles valdkonnas ette võtta tegemist on siis insolventsuse äh, ettepanekuga, äh, ka liikmesriikide vahelise, liikmesriikide sisese äh, pankroti temaatika käsitlusega. vaatame, kuidas on ka eraisikute teemat selles kontekstis võimalik käsitleda minu arvates oleme väga negatiivse lähenemisega selles direktiivis, meie tahaksime pigem, äh, mina isiklikult tahaksin meie ettepanekut pigem äh, pigem keskenduda jätkusuutlikule ettevõtlusele. väga euroopalik on, on rääkida negatiivsest küljest, pankrotistumisest. ameeriklased, kes tahaksid pankrotist ettevõtteid välja aidata, läheneksid hoopis positiivsema pealkirja alt, positiivses valguses. Euroopa Liidus läheb pankrotti iga päev kuus tuhat ettevõtet muuhulgas. andmekaitse temaatika ja andmetega tasumine. Need teemad kuuluvad minu portfelli, nagu te kõik teate. nii et ma arvan, et me saame siin järjepidevalt tegutseda digitaalse sisu ettepaneku äh, andmeid rakendada. ja kaheksateistkümnendal mail kaks tuhat kaheksateist äh, jõustuvad uued eeskirjad määruse enne. oluline selles kontekstis on see, et andmekaitse määruse töö ei ole veel lõpp, ei ole lõppenud, on ainult alanud, me peame tegema, saavutama kolme. me peame looma ühtse protsessi andmekaitse äh, asutuste vahel kogu Euroopa Liidus, sellepärast et määruses on väga palju äh, sanktsioonide osas jäänud äh, liikmesriikide andmekaitseasutuste äh, otsustada, nii et äh, me tahaksime nende juhtnööriga, mis on oluline tarbija seisukohast, on see, et järgmisel aastal toimub äh, suur teabekampaania, tarb-, tarbijad mõistaksid paremini millised on nende õigused Euroopas ja kuidas nad saavad oma eraelu ise kaitsta. sajaprotsendiliselt usaldusväärset äh, inimesi kaitsvat õigust ei ole, inimesed peavad olema teadlikud äh, online äh, keskkonna riskidest, sotsiaalmeedia riskidest ja nad peavad ka teadma, mida nad saavad ise teha, et neid riske maandada Äh, me viime siis läbi väga intensiivse kampaania, nagu ma ütlesin, ja me tahaksime, et nii äh, õigusaktide näol nagu andmekaitsemäärus kui ka äh, tarbija õiguse abile digitaalmüügi valdkonnas lähtuda samast filosoofiast, inimesed on omaenda andmete peremehed, nad peavad ise aru saama, mis nende andmetega juhtub ja mm. ja digitaalsel leping, digitaallepingute äh, alusfilosoofia on samasugune, inimesed peavad ise saama aru sellest, kuidas nende andmeid kasutatakse, kui nad andmeid edasi annavad ning neil peab olema õigus äh, siis, kui teenus ühel või teisel moel peatakse, siis äh, äh, lõpetatakse ka nende eraisikuliste andmete kasutamine, kui need andmed anti äh, Äh, tagatiseks teenuse eest. meil on väga palju küsimusi, lugupeetud volinik. Te teete siin suuri avalusi, avaldusi, väga palju praktilisi küsimusi tekib sellega, kas äh, kui te paksate andmetega ja küsite andmeid tagasi, mida see praktikas tähendab, kas see tähendab seda, et et iga äh, klikki, iga klõpp tuleb äh, jälgida, äh, kas kommentaarid tuleb tagasi anda, kommentaar tuleb kustutada, mida see tähendab, see kõlab kõik suurepäraselt. aga äh, me kuuleme ettevõtetelt, kes uues jagamismajanduses osalevad, et, et seda ei ole võimalik praktikas teostada ning see võib andmekaitse üldeeskirjadega vastuolusse ajada, nii et me põhimõtteliselt ei saa neilt seda nõuda. tarbijad äh, tahavad äh, digitaalmajandust ähm, ning me peame oma õigustikku muutma selliseks, et see on ka praktikas teostatav. ja ma tahaksin, et ka teised äh, liikmed saaksid esitada küsimusi, nii et tehke kiiresti. jah. ma ei tea, kas neid andmeid saab nagu tagasi anda, aga neid andmeid ei tohi enam siis kasutada äriotstarbel ega muul otstarbel pärast seda ja me saame inimeste õigusi jõustada ainult siis, kui me inimestele anname need õigused. nii et äh, loomulikult äh, olukord on üsnagi suureks väljakutseks meile ja Andmekaitseameti võimudele, nemad peavad äh, selles valdkonnas rakendamisega tegelema, vaatama, kuidas see toimib praktikas, kui inimesed kasutavad oma andmeid digitaalse sisu eest maksmiseks. ma olin šokeeritud, kui sageli seda tehakse, nagu näiteks jalgpalli ja mängude vaatamise ning videode vaatamise eest makstakse kaheksakümne viiel protsendil juhtudes, juhtudest äh, eraisikutuliste andmetega. seetõttu oli äh, viimane aeg lepingulised ees, sellised lepingulised eeskirjad sisse tuua, mis äh, oleksid selliseks, sellises olukorras äh, piisavad, sest et seda tehakse tõesti massiviisiliselt. mis puudutab algoritme, siis äh, oleme infotehnoloogia ettevõtetega pidevas ühenduses. see ei kuulu küll teie komisjoni pädevusse, kuid me tegeleme ka äh, julgeoleku äh, infotehnoloogia ettevõtetega ja äh, vihakõnevastase tegevusega. Algoritme ei tohi kasutada. selles valdkonnas oleme me väga ranged, kui inimene satub äh, ebaseadusliku vihakõne peale, siis ei tohi sellele inimesele äh, korduvalt esitada samasugust vihakõne äh, tema, tema brauseri aknale. ja infotehnoloogia ettevõtted saavad selles vallas palju ära teha ja sama teema üle räägitakse ka tarbijakaitseplatvormides kuidas siis peatada algoritmide kasutamine kommerts eesmärkidel, ma ei tea, kuidas seda saavutada, ma arvan, et praegusel hetkel hmm, me mõistame seda äh, hukka, aga reaalsus areneb kiiresti. nii et arutelud äh, selle üle, kuidas reguleerimisega jätkab ta, peavad jätkuma, proua Karatsa-Pilt ütles ju selgelt ka meie poolt välja, et me ei peaks üle reguleerima, me peaksime vaatama, millised on ohud sotsiaalmeedias ja nii edasi ja võtma õigeid meetmeid. aga tegemist on õigusloomeprotsessiga, nii et kõik on alati arutelu, mis arutelude küsimus mis puudutab jagamismajadust, siis vastavalt uutele andmetele on probleeme tarbijalt tarbijale teenuste kasutamisega. aga me ei tahtnud siin väga ettekirjutavaid äh, õigusakte, vaid esitasime äh, suunised selleks, et selgitada, kuidas olemasolevaid õigeakte, õigusakte rakendada, kui inimestel on raskusi. mis puudutab äh, füüsilisest isikust ettevõtteid, ühe inimese, ühe mehe firmasid, siis pärast läbirääkimisi ei ole sinna palju jäänud. Euroopa Liit, Euroopa Liidus kahekümne esimesel sajandil peaks olema kerge ettevõtet luua veebikeskkonnas, see peaks olema odavam inimestele ettevõtet alustada kui varem. üks euro eks ole, näiteks kapitali äh, tingimus, nagu me oleme kuulnud, mina ise äh, oma väga raskel, ühel väga raskel eluetapil äh, algatasin, asutasin ettevõtte, pidin maksma kakssada tuhat Tšehhi krooni omal ajal selleks, et ettevõte luua ja see oli tõesti väga suur summa, mida oli mul ettevõtluses tegelikult vaja. me tahame äh, anda inimestele võimaluse, kui inimesed tahavad ettevõtlusega alustada. ja ka juba praegu on meil olemas väga tugevad turvameetmed ühe mehe firmade jaoks ja seal tulevad mängu veel teised olulised teemad, me peame töötajate huvisid kaitsma, siis kasusaava omaniku küsimus äh, rahapesuvastane õigus, mis peab olema jõus äh, ja rakenduma ja kõik, kõik sellised äh, õigusaktid tegelikult äh, kehtivad ka ka selliste ettevõtete jaoks. loodetavasti saame siis ikka pea vastu võtta selle algatuse Hiina ja tooteohutus. jah, ma lähen Hoonasse, ma lähen Hiinasse ja alustame siis läbirääkimisi Hiinaga siin mitte ainult Euroopa Liidu turg ei ole tugev ja mitte ainult Euroopa Liidu turg ei peab rõhutama, et me ei taha ohtlikke tooteid, Ameerika Ühendriigid on, on siin samuti mängus, me lähme sinna koos Ameerika Ühendriikidega, kaubandusministriga ja temagi teeb oma ettekande ning avaldame survet Hiina ametivõimudele et kontroll toodete üle, mida eksporditakse, oleks põhjalikum, kui tooted lähevad Ameerika ja Euroopa Liidu turule. räägin äh, sellest vastutava ameti äh, juhtiva tasandiga ning loodetavasti on võimalik paremaid tulemusi saavutada igal aastal umbes kuuskümmend, kuuskümmend üks protsenti äh, ohtlikest toodetitest, äh, mille RAPEX avastab, on äh, toodud sisse Hiinast. jaanuaris-veebruaris oli see ainult viiskümmend protsenti, aga seda tõenäoliselt jõuluhooajalise ähm, mõjuga. aasta alguses ei impordita sedalaadi Hiina kaupa lihtsalt nii palju. ja loodetavasti õige pea on oodata käed, käegakatsutavaid tulemusi suhetes Hiinaga. ja võtaks siis järgmised viis küsimust nüüd. kolleeg Krapini, palun. Doamna președinte, doamna comisar, mulțumesc în primul rând, Vicky, că ne da... Suur tänu, proua volinik, kõigepealt suur tänu selle eest, et tulite, suur tänu, et me saame arutada neid teemasid. ma kuulasin väga-väga tähelepanelikult, mida te rääkisite ja kuulasin ka tähelepanelikult kolleege ja tahaksin kolmest teemast lähemalt rääkida. kõigepealt on tähtis, et ka mitte ainult füüsilisi, vaid ka juriidilisi isikuid silmas peetakse, et ka nemad on ju tarbijad. näiteks energia, tooraine tarbimisel aktiivsed ja panguteenustega on tihtipeale raskusi, eh, sest eh, tegemist on ebaõiglaste tavadega. Mm. Eh, ja tuleb ka juriidilisi isikuid käsitleda tarbijatena ja minu järgmine küsimus, eh, kuidas te vähendate survet, eh, mida monopolid avaldavad, kui neil on domineeriv positsioon turul ja harmoneerimine. kas teie jaoks on normaalne, et turismiagentuurid, eh, turismibürood Euroopa Liidus talitavad nagu nad talitavad. mina olin hiljuti ühel kohtumisel Serbias ja äh, füüsilised isikud, kes on soetanud omale mingi turismitoote äh, ja probleemidesse sattunud äh, kui nad suurte bussidega sihtpunkti toimetati, Äh, siis äh, see bussiteenuse pakkuja ei tarvitsenud sugugi olla samast riigist ja busside äh, tähistamine peaks ka kuidagimoodi olema reguleeritud ja busside töötamise tingimused, ka neid tuleb reisipakettide maksmisel kuidagi reguleerida kakskümmend viis aastat mina olen töötanud tootmises ja väga palju oli tegemist ka meil Hiina toodetega. ja tähtis on, et mitte ainult eh, mingid keelud kehtestada, vaid korralikult kontrollida, mis siis ikkagi tuleb eh, Euroopa turgudele sest eh, tarbivad neid eh, tooteid mitte ainult üksikisikud, vaid ka juriidilised isikud, nii et kuidas näiteks Hiinast tulevaid tooteid korralikult kontrollida nii et mitte ainult hiinlased ei pea tegelema ekspordikontrolliga, aga meie peame siin impordikontrolliga tegelema. nii, kolleeg Borsas, te olete juba osaliselt minu küsimusele vastanud. kaks ettepanekut online-offline müügi kohta, digitaaltooted ja füüsilised tooted, seda parlament on juba ka käsitlenud. praegusel hetkel arutame, kuidas kõige paremini tagada tarbijate andmete kaitse. me samas ei tea, kuidas Refit seda mõjutama hakkab ma jagan ka Evelini muret koostööd selles osas, et kaks ettepanekut on tarbijatele eksitavad, eriti kuna tegemist võib olla selli-, selliste piiripealsete toodetega, füüsilised tooted, kus on digitaalne tarkvara, mida ei saa kergesti määratleda. kuidas te siis selgitaksite, kuidas Refit mõjutab tarbija õigusi ja mida komisjon plaanib teha selles vallas, et need kaks ettepanekut seoses Refitiga oleksid omavahel kooskõlas, aitäh. Ivan Stefanitš järgmisena, palun. aitäh. aitäh, proua juhataja. proua volinik, te mainisite äh, ühe mehe firmasid ja ma nõustun, äh, et see aitab inimesi äh, kes tahavad hakata ettevõtlusega tegelema. aga kas te näete ette ka muid lihtsustamisi teist tüüpi ettevõtetele ja mida te plaanite üldse äriõiguse vallas? Olga Šenleva mluvit česky. A paní komisařko, můj dotaz se týká... Já räägin oma emakeeles. minu küsimus on seotud ettepanekuga, mida me oleme juba pikka aega oodanud, mis puudutab tarbijakaitset, tarbijakaitse direktiivi. see on üks võtmetähtsusega ettepanekutest digitaalsel ühisturul. on väga oluline, et me ei keskendu mitte ainult veebipõhistele teenustele me räägime ühistest meetmetest Euroopa Liidus, kui rikutakse märkimisväärselt tarbija õigusi ja meil on lävend, mille kohaselt komisjon võib algatada ühismenetlust, kui on märkimisväärne kahtlus, et kahes kolmandikus liikmesriigis mõjutab see üle kolmveerandi rahvaarvust. me räägime siin vähemalt kahekümne ühest liikmesriigist sellisel juhul ja kas te teate, kui palju selliseid rikkumisi seoses tarbija õigustega on mõjutatud varasemalt sellest? ja see ka, ka minu järgmine märkus, eelmisel aastal meie komisjon hääletas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve üle, see hõlmas ka minu ettepanekut seoses tugevdada piiriülest koostööd riigiasutuste vahel regionaalsel tasandil. ja ma arvan, et see oleks hea viis, kuidas kaardistada ja võidelda piiriüleste rikkumiste vastu tarbijakaitse vallas, mis kerkivad esile teatud piirkondades seega ma arvan, et see oleks väga hea täiendus teie ettepanekutele, mis puudutavad üldmeetmeid kogu Euroopa Liidus ja kas te toetaksite sellist ettepanekut? And the last one is Lisi Jakons. ja nüüd kolleeg Jaakonsaari, palun. Äh, aitäh. küsimusi on tõesti väga palju. ma võtan sõnajärje üle selles osas, mida juhataja Ford mainis, see algoritmide kasutamine, justkui minnakse üle sinna, pannakse kõik sinna IT-kasti. Algoritm mõjutab ka ühiskondi poliitiliselt. ma arvan, et seda tuleb käsitleda, et inimesed oleksid teadlikud sellest, millest üldse jutt on ja kas nüüd komisjon võiks toetada seda ettepanekut äh, seoses algoritmi, algoritmidega, et meil oleks selline pilootprojekt, kus selgitatakse, mida kõike äh, poliitilisel tasandil tuleks teha, et inimesed oleksid teadlikud sellest, kuidas nende andmeid üldse kasutatakse, aitäh! That's all the questions seega on küsimused kõik läbi. mulle tuleb meelde, et kaks pool aastat tagasi volinikud arvasid, et komisjon arvas, et pole vaja sellist tarbijakaitsevolinikku, aga <laughs> tundub, et ikka on. nüüd juriidilised isikud. ma juba vastasin enne, et eh, ettevõtete vaheliste suhete osas viime läbi sarnaseid uuringuid ja käsitleme seda ka Refiti kaudu. tarbijakaitsepoliitika puhul on oluline just nõrgema poole kaitse ja selge on, et suhetes VKE-de ja suurettevõtete vahel olukord ei ole võrdne. seal on nõrgem pool selge ja see pool vajab tugevamat kaitset, mida kajastab ka Euroopa Liidu õigus juba, aga vaatame konkreetsemalt, kuidas hõlmata ka uued esile kerkivad probleemid, mis kaasnevad seoses digivaldkonnaga. aga nagu ma enne ütlesin, me ei paku välja mitte midagi eraldi juriidilistele isikutele, see puudutab ainult ettevõtete vahelist äh, suhtlust nüüd tarbijakaitse konkreetsetel juhtudel nõustun igati, et äh, sellest ei piisa, kui ettekirjutused on ainult inglise keeles, ähm, sellist asja ei saa lubada, see tekitab ebasümmeetriat ja ma paluksin konkreetseid näiteid, sest äh, see puudutab ka siseriiklikke kontrolliasutusi ja kui see on nii laialt levinud, siis äh, võiksime tegutseda ka laiemalt. seega ma oleksin väga tänulik, kui te teavitaksite mind konkreetsetest rikkumistest selles vallas. kuidas Refit käsitleb andmekaitset? see oli vist proua Borsoni küsimus. nagu ma ütlesin, me vastutame nii tarbijakaitse kui andmekaitse eest. seega kõik, mis toimub Refiti valguses, õiguslikud ettepanekud peavad olema omavahel kooskõlas ja meil on hea võimalus seda ka tagada, sest äh, me oleme üks peadirektoraat, kes sellega tegeleb ja isegi kui neid peadirektoraate on mitu, siis äh, me suudame seda kooskõla tagada komisjonisiseselt. kui teil on mingi konkreetne probleem seoses andmekaitsega praegu või tulevikus, siis palun andke teada, sest äh, see on väga suur läbikukkumine, kui me ei suuda kohaldada andmekaitsereegleid äh, teist tüüpi õigusaktide puhul. härra Stefanis küsis äriõiguse kohta, mul palju aega enam paraku ei ole aga tõepoolest me töötame nüüd äh, paketi kallal, mis puudutab äh, õigusakte ettevõtete äh, äriõiguse digitaliseerimise osas. see ei ole veel väga konkreetne, me viime läbi uuringuid, meil on ekspertide paneel kokku kutsutud, et tutvustada kümmet lahendust ja muudatust äriõiguses seoses digiteerimisega. Need on kõik väga huvitavad arengud, aga need kõik hõlmavad või kaasavad ka teatud riske, mida me nüüd oleme näinud ka ühe mehe ettevõtete direktiivi puhul, seega tuleme välja ettepanekuga järgmisel aastal kui keskendume äriõigusele ja äriõigusele seoses digiteerimisega, sarnased arengud toimuvad ka kriminaalõiguse vallas, aga see on juba eraldi teema. jah, ma tean, et need algoritmid ei puuduta ainult vihakõne, ma lihtsalt äh, tõin selle näite, et äh, nii prioriteetses valdkonnas nagu julgeolek peame me suhtlema IT-ettevõtetega, sellepärast et see on kiireloomuline küsimus ja me plaanime seda dialoogi pidada, sellepärast et me tahame sisse viia õigusakte, see kõik võtab aega, aga mida siis algoritmidega peale hakata? ainult kui nad rikuvad andmekaitsesätteid, mis juba kehtivad või kui nad äh, mõju, kui rakendatakse ebaõiglasi praktikaid, siis me saame praegusi õigusakte kohaldada, aga me peame selles vallas veel tööd ära tegema. nüüd Prosenova, kas sellest kõigest praegu piisab, see, et on, meil on seitsekümmend viis protsenti liikmesriikidest kaasatud või rahvaarvust mis võimaldab komisjonil algatada koordineeritud tegevusi. vastavalt meie statistikale toimub seda neli korda aastas, neli näidet, kus on sellised rikkumised toimunud, mis hõlmab nii suurt osa Euroopa Liidust. meie oleme valmis tegutsema, kui tegemist on väiksemate rikkumistega siis on meil ette nähtud uued reeglid, mis peagi loodetavasti vastu võetakse, mis annab võimaluse siseriiklikele asutustele omavahel jõud ühendada ja tegutseda. see on minu poolt kõik. kui te leiate, et teie küsimustele ei vastatud, siis andke teada ja vastame kirjalikult. suur tänu sellega on hommikune koosolek lõppenud ja kohtume uuesti kell kolm.